Thank you. Right, if, if, if, if everybody could sit down. kui nüüd kõik saaksid istet võtta, siis oleks väga tore ja siis saame jätkata. There is no hammer. Thank you, could I, e-, could I e- aitäh, kas eh, kõik eh, võtaksid istet, sest koosolek on algamas. kõigepealt ma paluksin vastu võtta päevakorra projekti, ma vastuväiteid ei märka, suurepärane. teine punkt on juhataja teadaanded, see on päris lihtne, sellest teavitasime juba möödunud esmaspäeval ja volinik Paani õnneks äh, äh, kinnitas ka mõned äh, ettepanekud, mis komisjon on teinud äh, ja on nõustunud neid meile tutvustama. ehk siis me räägime derivatiivide turust ja ja lühikesest müügist. nii et kümme-viisteist minutit on äh, aega volinikule oma ettekannet esitada, kahjuks me ei saa küll arvamusi vahetada, aga see toimub ka õige pea, nii et mul on väga hea meel, et äh, sellel moel tekib äh, pretsedent, et volinik äh, esineb meie ees esimesel võimalusel. ja nüüd annaksingi sõna volinik paneelile. suur aitäh, lugupeetud esinaine ja tere päevast kõigile teile mul ei olnud võimalik kiiremini siia tulla parlamendi ette ja komisjoni ette, sellepärast et kolleegium oli koos veel vaid mõni hetk tagasi ning me pühendasime suure osa hommikupoolikust arutelule, mis puudutas kahte määruse projekti. tegemist oli siis äh, tuletisinstrumentidega ja lühikeseks müügiga ma olen väga rahul sellega, et saan kinni pidada sellest lubadusest, mis ma andsin teile kolmeteistkümnendal jaanuaril ja siin kohal olla. ma arvan, et on igati õige, et komisjon peab tulema ja koheselt, kui võimalik, siis tutvustama oma ettepanekuid. eriti lugupeetud esinaine ja daamid ja härrad, selliste teemade osas, millega teie komisjon on väga palju tööd teinud ma räägin sellest seetõttu, et see, mis teie olete teinud, äh, eriti järelevalve osas, kõik see on olnud äärmiselt kasulik nii derivaatide kui lühikeseks müügi osas. see on siis olnud meile kasuks nende viimaste kuude jooksul, mil me oleme oma dokumente välja töötanud, nii minu jaoks kui ka minu kaastöötajate jaoks. Äh, ma hindan ise väga kõrgelt oma kaastöötajaid, üks neist lahkus äh,, härra Wright lahkus paar nädalat tagasi ka oma ametikohalt ja ma tahaksin teda eraldi tänada. tahaksin tänada eraldi veel ka Werner Langenit ning Jean-Paul Gauzesi, kes on mõlema määruse eelnõu osas palju tööd teinud. nagu ma kolleegiumis ka ütlesin, siis üldine raamistik, äh, mille alusel me töötame, ja tänu teie raportööride vägagi tänuväärsele tööle järelevalve osas, paljud neist on ka kohal ja ma tahaksin teid tervitada ja tänu samuti ECOFINis Belgia eesistumise ajal saavutatud äh, kokkuleppele on meil olemas raamistik. ja selle raamistiku alusel me saame siis sektoriaalseid konkreetseid äh, sektor sektori kaupa, toode toote kaupa, turg turu kaupa meetmeid vastu võtta. see, seega ma loodan, et järgmisel nädalal parlament kiidab heaks järelevalvepaketi, see on väga oluline koos nõukogu raamistikuga, sellepärast et see muudab tõsiseltvõetavaks kõik meie algatused, mis me teeme sektorite osas see aitab tagada meie finantssektori tugevuse ning aitab samuti parandada liikmesriikide järelevalvealaseid õigusakte ja ma tahaksin korrata, see võimaldab meil ka oma sammu ühitada Ameerika Ühendriikidega selles valdkonnas ja ka muude maailma piirkondadega ma ei tahaks mingil juhul meid seada ebasoodsasse või ebavõrdsesse olukorda võrreldes teiste piirkondadega, näiteks Aafrikaga, sellepärast et G kahekümne teekaart tuleb ellu viia paralleelselt. mitte alati ei võta me vastu samu seadusi või meetmeid ja ei kasuta samu instrumente, sellepärast et meie pangasektorid ega ka äh, institutsioonid ei ole sarnased, aga me teeme seda paralleelselt ja seetõttu minu esimene külaskäik väljaspoole Euroopa Liitu oligi Ameerika Ühendriikidesse ja seal me just, seal ma just üritasingi tagada, et meie poolt võetavad algatused oleksid paralleelsed derivaatide tuletisinstrumentide osas me räägime tehingute kogusest me näeme, et see on tugevalt tõusnud, Werner Langen rääkis sellest väga hästi oma raportis, viimase viieteist aasta jooksul on seda tõusu siis täheldatud ning nüüd me oleme jõudnud juba kuue tuhande miljardi dollarini. kuues olukord ei ole rahuldav, sellepärast et kaheksakümmend protsenti neist tehingutest tegelikult ei ole piisava järelevalve all, ei ole ka piisavat kontrolli. seega kaasneb teatud hindade kõikuvus ning suurel määral ka ohtlikku spekulatsiooni. me oleme koos võtnud endale kohustuse reguleerida G kahekümne raames siis tuletisinstrumente tundub, et tõlkega on tekkinud hetkeks probleem. meil on tehniline probleem tõlke puhul, seetõttu teeme lühikese pausi, pool minutit. aga nüüd antakse mulle juba märku, et kõik on korras. Okay, right, we're, you, you can recommence. It's a proof that you're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 ma rääkisin äsja paralleelsetest sammudest Ameerika Ühendriikidega, kuid ka teiste piirkondadega. Euroopa Liidu, Ameerika ning teiste G kahekümne liikmete olukorda võrreldes me just nimelt vaatasimegi väga lähedalt seda, mis on nüüd selles paketis ja kuidas tagada paralleelsus millised on need peamised alused äh, tuletisinstrumentide osas äh, selle väga olulise määruse osas? läbipaistvus praegu ei ole piisav, aga see on kõige aluseks. nii et me siis lisame läbipaistvuse äh, kriteeriumi kõikjale Eh, tuletisinstrumentide osas, sest me tahame tagada, et eh, finantstooted saaks jälgida. me kutsume üles võimalikult eh, laialdasele normeerimisele ning kuigi osad neist toodetest võivad tunduda ohtlikena, siis tänu parlamendile ning täna Sven Kiigoldi algatustele äh, on siis tulevikus Euroopa väärtpaberituru asutusel võimalik neid, need ära keera, keelata. lisaks sellele eh, peaaegu kõik tehingud registreeritakse, tehakse seda eriregistrite alusel, tegemist on ka mustade kastidega, mis sisaldavad jälge kõikidest neist tehingutest. tegemist on siis tuletisinstrumentide turu arhiiviga kolmandaks, me julgustame ja muudame üldisemaks äh, ka kompenseerimise, see on üheks viisiks tagada ka parem tehingute turvalisus ja muidugi mõista, minult ka küsiti seda, me teeme seda äh, mängides äh, omavahendite ja kapitali nõuetega kui kasutatakse kompenseerimist, siis on vähem äh, kapitali, madalamad kapitalinõuded. see kompenseerimine saab olema niivõrd laialdane kui võimalik, see tähendab seda, et me ei piirdu lihtsalt kahepoolsete äh, tehingutega, vaid üritame tagada suuremat turvalisust. praegu on kompenseerimine väga nõrga tasemega ja ulatub ligikaudu kolmekümne protsendini derivaatide tehingute osas ning kümme, viieteist, kümme, viisteist protsenti eh, kompensatsiooni on ette nähtud eh, ette eh, siis muude toodete osas. me kindlasti arvestame ettevõtete konkreetsete probleemidega. Neil on nad, ettevõtted on kasutanud väga palju just tuletisinstrumente ekspordi puhul, et vältida vahetuskursiga kaasnevaid riske. me tagame selle, et ettevõtted ei kasutaks seda mitte spekuleerimiseks, vaid enese kaitsmiseks Euroopas. seega me oleme otsustanud, et kui ettevõtted seda kasutavad, siis neil ei oleks samad kohustused kui finantsturul tegutsejatel. kui tööstusettevõte, mis äh, kasutab taolisi tehinguid äh, ja kui ta käitub panga nagu pank, siis teda ka koheldakse nagu pank, aga kui ta kaitseb seeläbi ennast teatud ohtude vastu, siis me otsustasime, et äh, võib kohaldada erandeid ja nüüd ma tulen tagasi nende vahendite juurde, mis me oleme välja töötanud tagamaks äh, toimiva turu ning tagamaks ka toimiva järelevalve ja kompenseerimise. Äh, me asendame kompenseerimiskojad ning äh, siis Euroopa finantsjärelevalveasutused hakkavad neid tooteid kontrollima. ja veel paar sõna. ma kindlasti tulevikus tulen jälle siia ning äh, äh, selgitan teile neid asju veel enam, aga nüüd paar sõna ka lühikeseks müümise kohta vahel on toimunud taoline lühikeseks müümine äh, väga laialdaselt, see on üpris vana tava. ja seda eriti äh, riikide võlgade puhul. sellel on teatud eelistused ja see parandab likviidsust seega me otsustasime mitte käsitleda seda küsimust ideoloogilisest vaatepunktist, vaid me üritasime reguleerida ja tagada läbipaistvus ning vastutus. millised on meie dokumendi alused, iga lühikeseks müüki sellisena ka käsitletakse. see saab olema kohustuslik ja seda teevad juba ka ameeriklased, tegemised on uue meetodiga Euroopa jaoks süstemaatiline, automaatne, kohustuslik, lühikeseks müügi identifitseerimine saab olema nüüd väga uuenduslik. see võimaldab hinnata ohte, mis sellega kaasnevad, see on praegu kasutusel Ameerika Ühendriikides ja ka Hongkongis me paneme rõhku ka läbipaistvusele, sellepärast et kui iga, kui müüakse lühikeseks ühe riigi või ettevõtte aktsiaid või väärtpabereid, siis tuleb seda ka ütelda. kui müüakse null koma kaks protsenti ühe ettevõtte kapitalist lühikeseks, siis äh, vastavalt läbipaistvusnõuetele tuleb seda ka reguleerijatele ütelda. ja see siis kuni läveni null koma viis protsenti ning samad kohustused on sisse viidud samuti riikide võlgade osas. me tugevdame raamistikku seda selleks, et kui lühikeseks müük toimub, siis lõpuks müüjal oleks äh, ka ekvivalent. kui seda sammu aga ei võeta ja kui müüja ei saa, ei suuda kolme päeva jooksul aktsiaid üle anda, siis neljandal päeval peab ta sularahas selle ähm, tehingu äh, lõpetama ja vastasel juhul tema vastutus äh, on mängus nii et äh, te näete, et siin jällegi on meie lähenemine sarnane Ameerika Ühendriikide omaga. me ei taha ära keelata, vaid me tahame sundida, peale sundida läbipaistvust ning vastutust. et need kaks olulist äh, äh, regulatsiooni, mida toetas ka mu kolleeg Olli Ree ja samuti tuletaks meelde, tegi ta seda ka äh, süsteemsete riskide järelevalve osas me tulevikus siis omame palju rohkem vahendeid kui enne, kui enne seda viimast äh, finantskriisi. ja me oleme töötanud äh, nagu Euroopa Parlament seda soovis, lähtudes Euroopa raamistikust ning andnud rohkem pädevusi siis ka Euroopa finantsjärelevalveasutustele. seda näiteks lühikeseks müügi osas me oleme välja töötanud harmoneeritud öö, otsuste vastuvõtmise mehhanismid liikmesriikides ning samuti on meil harmoneeritud koordineerimissüsteem. Euroopa finantsjärelevalve väärtpaberituru asutuse osas on siis võimalik kahekümne nelja tunni jooksul reageerida. me oleme väga palju selle ka tööd teinud viimastel nädalatel ja ma tahaksin ütelda, et Euroopa Parlamendi töö on olnud meile suureks abiks. hiljuti küsiti meilt, kui kaua läheb aega selle kõige ellurakendamiseks, ühest küljest on vaja tehnilistel põhjustel aega, mida saab natukene lühendada, küll on aga ka nii-öelda demokraatlik ajanõue, mis sõltub juba teist ning ka ministritest ma loodan, et kõik saab siin kiiresti edasi liikuda. ka teie saate oma raportöörid loodetavasti kiirelt nimetada ning loodetavasti siis need kaks äh, määruste paketti saavad võimalikult kiirelt ka valmis. minu teenistused on teie käsutuses, ka mina ning äh, lähinädalatel siis äh, kas või näiteks spekulatsioonide vastase võitluse osas äh, toorainete puhul ning ka muude ettepanekute osas ma teen ettepaneku suurendada karistusi ning äh, nende küsimuste osas te kindlasti näete ka, et me tahame eelkõige tagada järelevalvet. suur tänu volinikule ja nagu ma juba ütlesin, siis äh, on meil väga hea meel, et äh, saite siia tulla ja oma ettekande esitada esimesel võimalusel ja oleme tänulikud saadud informatsiooni eest. meie komisjon muidugi tahab äh, väga teada, mis on järgmised sammud järelevalve asutuste osas ja ma usun, et läbirääkimiste faasis Euroopa Parlament rõhutab vajadust koostööks ja ma usun, et seda tuleb ka kohe rakendada. ja näiteks kapitalinõuete esitamine pankade poolt, loomulikult on sellel ka suurem, laiem mõju, mõju pangandusele, nii kapitalile ja vastutuse jagamisele, ma usun, et mõned küsimused mille üle meie arutame äh, siin, usun, et kajastuvad ka teie ettepanekus, nii et veel kord suur tänu, et saite esimesel võimalusel meie ette tulla okei okay,, thank you. suur tänu, kolleegid. nüüd äh, liigume edasi ja järgmine punkt on kuulamine teemal liidu majandusliku juhtimise stabiilsuse raamtingimuste parandamine eelkõige euroalal ja tahaksin paluda nüüd äh, sõnavõtjaid. tegemist on väga õigeaegse debatiga, kuna järgmistel nädalatel on toimumas palju, ECOFIN on juba kokku leppinud äh, semestri tegevused, Van Rompuy homme esitab Euroopa Nõukogule suulise aruande oma rakkerühma tegevustest ja komisjon äh, plaanib oma õiguslikke ette panekutega välja tulla ka lähitulevikus ja ka meie oma komitees hakkame arutama kahekümne seitsmendal septembril mm, ja hääletame kahekümne kaheksandal oktoobril, et need ettepanekud oleksid äh, vastuvõtukõlblikud äh, oktoobris Strasbourgi mm, täiskogul ja see kuulamine praegu on tõesti väga õigeaegne ja nüüd saame arvamusi vahetada Lorenzas Maagiga, kes on Euroopa Keskpanga täidev kogu liige ja seejärel saame arvamusi vahetada panelistiga Oleo Kavuleti ja Andrei Sapieriga ja siis äh, saame ka äh, liikmete, äh, liikmetele sõna anda, aga tahaksin teile meelde tuletada, et me peame lõpetama kell kaheksateist viisteist ehk siis veerand seitse. me ei saa lõpetada kell pool seitse. ma pean kahjuks küll pisut varem lahkuma, aga nüüd tahaksin paluda meie esimest kõnelejat, Lorenzo. aitäh, proua juhataja ja austatud komitee liikmed, tahaksin tänada teid selle võimaluse eest. Need küsimused on väga asjakohased ja väga aktuaalsed ja komisjon äh, on ette valmistamas ja avaldamas oma õiguslikke ettepanekuid ja härra Van Rompuy esitab rakkerühma äh, tegevuse kohta ülevaate ja on selge, et on majandusjuhtimist vaja parandada ja tagada eh, liidu stabiilne raamistik. ja euroala raamistiku osas me peame kõigepealt äh, mõistma, mis äh, läks viltu ja millised riskid ja, ja ebaõnnestumised äh, on esinenud ja mida tuleb parandada, nii et kõigepealt me peame ikkagi selgitama välja, mis läks viltu süsteem ei suutnud kehtestada, kehtestada vajalikku distsipliini ja edendada ka eelarvedistsipliini, see ei toimunud nii nagu oli arvatud. kõigepealt eh, stabiilsuse kasvupakt ei suutnud vältida ülemäärast eh, defitsiitide eh, teket ja kui need defitsiidid tekkisid, siis ei olnud võimalik ka neid kuidagi kahandada või kõrvaldada. teiseks ei tehtud vahet riiklike küsimuste vahel ja äh, globaalse finants- ja majanduskriisi valguses oli tegemist kõige halvema kombinatsiooniga ning äh, ebapiisav tähelepanu äh, konkurentsivõimele ja fiskaalpoliitikale, kas see kombinatsioon lõi suure võlakoorma paljudele riikidele? euroala riik, riigid ei saa kasutada äh, rahainstrumente oma mm, laenude elimineerimiseks ja avalike mm, riiklikud äh, finants, riiklik finantsolukord on küllaltki mm, suurel määral halvendanud äh, Euroopa majandusühenduse seisundid, aga stabiilsus- ja kasvupakt pidi äh, vältima sellist äh, nähtuste esinemist. aga äh, finantsturud peaksid saama kiiresti muuta oma hinnanguid ja mm, tegelikkuses esile kutsuda soovitavaid muudatusi. aga arvestades, et mõned riigid läksid pankrotti, mm, nii nagu ka ettevõtted läksid pankrotti, siis alles ähm, siis senini ei ole nende küsimustega piisavalt suudetud tegeleda. nii et mul on hea meel, et äh, volinik samuti tõstatas neid küsimusi. kolmandaks on ähm, äh, rahanduslikud seosed äh, tinginud on kaasa toonud olulise mõju eurole ja seda dimensiooni ei ole suudetud piisaval määral mõista, kuna on oluline aru saada, milliseid vaja, muutusi on vaja institutsioonilises struktuuris teha. Need seosed, mis tegelikult võib-olla ühest küljest on mm, vähem märgatavad, tegelikult kujutavad endast süsteemset küsimust ja probleemi. ja spekulatiivsed äh, positsioonid, äh, mis, mille eesmärgiks oli äh, kahjumeid minimeerida ja maksimeerida kasumit, on tegelikult mõjutanud kapitali ja ka, ja eurot ennast. sellised pinged erinevates sektorites on olulisemad ja suuremadki kui äh, Lehman äh, Brothersi ähm, läbikukkumine. oma äh, esitluses ma nüüd väga üsika asja, üksikasjalikult seda ei käsitle, kuid on näha, kui oluline, kui sügav oli kriis. jah, ettekandja peaks aeglasemalt rääkima, kuid minu kirjalikus esitluses on välja toodud ka mõned näitajad, mis tõestavad, kuivõrd tõsine oli kriis ja millised olid äh, riskid, mis äh, esinesid äh, euroalal. kuid kokkuvõttes mai esimesel nädalavahetusel oli maailma majandussüsteem, finantssüsteem kokkukukkumise äärel ja see on võrreldav ka Lehman Brothersi kollapsiga jah, kui äh, riigipead äh, ei oleks äh, omavahel kokku leppinud, e-, et kokku leppida Euroopa stabiilsuse kasvupaketis, siis oleks see kollaps ka juhtunud. ja selline tegevus hoidis ära hullema ja sundis turuosalistel Äh, leppida kahjumitega ja see tegevus äh, suutis, selle tegevuse abil su-, suudeti ka euro stabiilsena hoida. aga möödunud kevadel äh, ilmnenud risk ei tohiks enam kunagi korduda. siis, kui nende riskidega konkreetselt tegeletakse. ja Van Rompuy rakkerühmal on ülesanne konkreetsed ettepanekud välja töötada. ja need ettepanekud peavad äh, elimineerima igasugused äh, lüngad äh, institutsioonides ja tagama nende struktuuri vajalikud, vajaliku ümberkorralduse. mis tahes muudatused institutsioonilises struktuuris põhinevad lihtsustamisel esimene lihtsustus, mida majandusteadlased sageli teevad, äh, on see, et väidetakse, et turul on alati õigus, see on selline eeldus. aga me teame, et turud on minevikus eksinud, on ka oma hinnapoliitikas eksinud, võib-olla nad on, tõesti eksivad hinnakujunduses, äh, ülehindavad ja on alust arvata, et selliseid eksimusi võib esineda ka tulevikus ja nüüd äh, tuleb siiski tagant sündida riikidel äh, kasutusele võtma ähm, vigade paranduse meetmeid. kui me tahame tõesti vältida riske ja saavutada fiskaalset tasakaalu, siis on meil tarvis ähm, muuta institu-, institutsionaalset struktuuri, see toob kaasa sanktsioone, suuremat kontrolli viga on ka see, et äh, arvatakse, nagu kriisi saaks tervikuna ära hoida. Äh, kriisid on toimunud minevikus, kriisid toimuvad ilmselt ka tulevikus, seetõttu me peame olema ette valmis nendega toime tulema. kolmas viga on mõelda, et äh, milline, et on olemas mingisugune kindel, korrektne viis, kuidas kriisist väljuda aga keskpank on äh, teinud ettepanekud, kuidas nende probleemidega tegeleda ja need lähevad, tulevad ka avalikkusele. ja kõigepealt fiskaaldistsipliin, makromajanduslik äh, distsipliin ja järelevalve. Äh, kaks üldist olulist punkti ne. Need ettepanekud ei muuda euroala põhimõttelist ülesehitust põhiline ülesannete jaotus äh, ja eelarvepoliitika jääb endiselt ikkagi riikide pädevusse. seega ei ole tarvis ühtset eelarvepoliitikat euroalal. Pole vaja sellist transferliitu või ülekandeliitu. nii et äh, kogu tegevus tuleb siiski äh, ellu viia ühtses raamistikus ja me peame rõhutama, et liikmesriigid, euroala liikmesriigid äh, viiksid ja suurendaksid oma äh, jõupingutusi mm, distsipliini parandamisel ja ja artikkel sada kolmkümmend kuus äh, põhilepingust, sellest selgub, et raha liidul on tarvis palju tugevamat poliitikat ellu viia. aga kahekümne seitsme liikmesriigi vahelised arutelud äh, peaksid äh, päädima sellega, et otsustatakse, mis on tarvis euroalale tervikuna. nüüd ole, olemasolevas leppes on ka, on ka võimalus koostada sekundaarset äh, seadusandlust ja vastavad ettepanekud on ka tehtud. ja ma tahaksin ka öelda, et ei ole aega oodata leppe muutmisega, selle tõttu siis tekib äh, äh, kahtlusi, kas süsteem saab muutuda paindlikumaks. me peame tegutsema kiiresti ja need vastused on seotud ka ratifitseerimise pika ja keerulise protsessiga. kõigepealt äh, arutelude juurde, mis on põhiliste, kolme põhilise mm, nurgakivi reformimise alal toimunud. kõigepealt siis fiskaalvalve mm, ja äh, selline parem fiskaalne juhtimine peaks, eeldab äh, äh, muudatusi nii riiklikul kui Euroopa tasandil ja tuleb kehtestada ka miinimumnõuded ja statistilised reeglid, edendada mm, suuremat iseseisvust, paremaid standardeid ja keskpikka orientatsiooni Euroopa Liidu tasandil äh, toetab Keskpank äh, fiskaalraamistiku äh, tugevdamist kolme järgneva meetme ümber. ehk siis ühtlustatumad ja efektiivsemad protse-, mm, protseduurid ja siis ka suuremat iseseisvust Äh, majandusandmete kogumisel ja äh, rohkem rõhuasetust äh, ka riiklikule võlale ja komisjoni teatis kaheteistkümnendast maist on küll õige suunaga, kuid peaks olema ambitsioonikam, seda kahel põhjusel. esiteks, komisjon on siiamaani vaikinud fiskaalhindamise ja kvaliteedi hindamise sõltumatuse teemal. eeskätt me tahaksime näha, et mõned protseduurid, mida, mis sunnib praegu äh, konkurentsi peadirektoraati tehnilise hindamise äh, tasandil ja voliniku tasandil äh, samme astuma. statistilise poole pealt peaks nõukogu määrus juulist kaks tuhat kümme äh, ja sellele peaksid järgnema konkreetsed teod. teiseks, äh, komisjon on esitanud ideid, kuid need ei ole piisavalt ühtlustatud, nad ei ühtlusta piisavalt protseduure, me oleme korduvalt näinud, et protseduurid on pii-, liiga pikad ja töömahukad ning et äh, nende rakendamine ei, ei ole liikmesriikide äh, huvides ja lõppeesmärgi huvides. protseduurid on praegu käivitatud ainult äh, liikmesriike teavitades, aga tuleb siiski äh, võtta arvesse, et neid tuleb ka hinnata komisjoni peal. kas seda on tehtud näiteks Kreeka puhul? ei. kui oleks tehtud, siis oleks võinud halvemat ära hoida ja ka suurem äh, makromajanduslik äh, järelevalve ja jälgimine, see peab olema äh, kvantitatiivselt suurem. ja vastavalt teeb EKP ettepaneku ka ähm, häiremehhanismide väljatöötamiseks, et oleks võimalik tuvastada mitte jätkusuutlikke poliitikaid ja tegevusi varasel Äh, varases staadiumis ja seetõttu me julgustame ka komisjoni, et nad oleksid ambitsioonikamad ja liiguksid äh, selles suunas, et äh, liikmesriigid saaksid kinni pidada ja vastaksid pikaajalistele nõuetele. nüüd räägiksin kolmandast nurgakivist ehk siis kriisijuhtimine on olemas teooria, mille kohaselt kui on olemas hea häiresüsteem, ennetav süsteem, siis ei ole kriise see on ainult teooria, sest äh, tegelikkuses kriisid juhtuvad, isegi kui institutsioonisüsteem äh, on tugev ja oleks suuteline vältima taolisi kriise, nagu ma juba ütlesin, on viga ja vastutustundetu arvata, et kriise enam kunagi enam, kunagi enam ei juhtu see on ainult vesi spekulantide veskile. sest et äh, puudub õige ja kohane kriisi juhtimisraamistik. Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahendi loomine äh, tegelikult aitas ära hoida äh, rahandusliku kollapsi mai alguses aga me ei saa kuidagi öelda, et äh, mis tahes tulevikurünnakud oleksid sellega tagasi tõrjutud. küsimus on selles, et kuidas juhtimismehhanismid äh, aitaksid vältida äh, kri-, äh, kriise, aga ei tooks ühtlasi kaasa suuremal määral riske ehk siis me peame kehtestama tugevad karmid tingimused, seda nii struktuurilises kui ka rahanduspoliitikas. ja finantsabi antakse ainult konkreetsete juhiste, konkreetsete nõuete järgi. ja ma arvan, et ei ole Euroopas tarvis jalgratast leiutama hakkama, sest meil on IMF-i kogemus ja ajalugu on näidanud, et riigid ei ole eriti huvitatud IMF-ilt finantstuge saada sest on liiga raske esitatud tingimusi täita. aga Euroopa Keskpanga tingimus, tingimused ja ettepanekud liiguvad samas suunas. ehk siis me tahaksime luua kriisijuhtimise raamistiku ja samas pärssida spekulatiivseid rünnakuid süsteemi vastu. nüüd see raamistik tõstatab veel uue küsimuse, mis on väga keerukas ja vajab kaalumist, ehk siis erasektori kaasatus see tähendab seda, et avalik raha, seda ei tohiks, riigi raha ei tohiks kasutada erasektoris. selleks, et vältida valede otsuste langetamist. ja kriisijuhtimise raamistik või kasutati seda, et hüvitati erasektorile nende kahjumid aga vastavalt äh, IMF-i reformile pärast Aasia kriisi on näha äh, järgnenud vaidlustest, et keeruline on luua mehhanismi, mis äh, oleks ka kohustuslik. põhjus on lihtne kuna maksejõulisus, riigi maksejõulisus on midagi muud kui ettevõtte maksejõulisus, sest lõppkokkuvõttes see ju sõltub majanduslikust ja poliitilisest jätkusuutlikust ja sellest, kuidas on võimalik eelarve ähm, ülekaalu äh, saavutada ja stabiliseerida, vähendada võlga. kui riik võtab endale kohustusi, äh, siis äh, ei saa teda pidada maksejõuetuks ja äh, suutmatuks äh, oma võlgu hüvitada, aga kui selline äh, restruktureerimine on liiga lihtne, siis see võib põhjustada turuosalistel või, või sunnib turuosas, osalisi spekuleerima. ehk teisisõnu, restruktureerimine, kui see on liiga lihtne, siis see toob endaga kaasa ka liigseid riske ehk siis need riskid liiguvad ühest riigist teise ja mõjutavad kõiki riike. kokkuvõtlikult IMF-i dokumendi põhjal me võime siin küll arutada seda, aga praegustes arenenud majandustes, siis vaikimisi on tegemist UUU-ga, unnecessary, undesirable, unlikely ja on naiivne arvata, et äh, see, selline äh, tiitel aitab äh, võla restruktureerimisele kaasa. kui riik elab üle rahalisi raskusi, ja kui ta suudab veenda turgusid taaskord riiki investeerima, siis tegelikult kogemus näitab, et poliitikate ja programmide edukus on võimaldanud saavutada ja taastada turu usaldust. ehk siis ka eh, saavutada ka turu juurdepääsu ja saada ka rahalist toetust nüüd eh, võlgade ümberkujundamine, ümber ja ajatamine, seda on võimalik saavutada ainult korrapärasel teel, ainult võlgnike ja kreditoride kokkuleppe abil. ainult sellisel piiratul kujul eh, tegutsemine või vastasel juhul öö, ähm, tuleksid ka kaasa kohtuasjad ja, ja muud ebakorrapärased äh, nähud. see oli nüüd äh, IMF-i kontekstis arutelude mm, järeldus ja seda võib rakendada ka Euroopa tasandil. kui nüüd äh, turuosalisi hädast välja aidatakse, ostetakse üles nende võlad ja selle asemel, et äh, võlgasid hüvitada äh, nominaalse väärtuse asul, siis tegelikult äh, tuleb ikkagi leppida sellega, et turg teeb ise omad kärped ja nüüd võtta kokku see. Euroopa Liit on seadusel põhinev ühendus, ehk siis liikmesriigid on selles osas kõik kokku leppinud. ja nüüd fiskaaldistsipliin äh, tähendab kohustust liikmesriikidel ähm, maksta tagasi oma võlad, nii et me peame väga ettevaatlikud olema sellega, kui me hakkame kaaluma siin ähm, erandeid ja, ja muid ähm, äh, variante. euro tugines siiski seadusel ja kui tehakse mingisuguseid muudatusi, siis äh, peaksid põhiprintsiibid siiski tugevnema, mitte looma järjest uusi erandeid, mis omakohta, omakorda toovad kaasa ohud stabiilsusele ja sidususele. Thank you very much um.... suur tänu. parlamendiliikmed on juba teada andnud, et nad soovivad esitada küsimusi, aga need küsimused võtame vastu siis, kui oleme kuulanud ära voliniku aga inimesed võivad endiselt äh, mulle märku anda, kui nad soovivad äh, küsimusi esitada hiljem ja nüüd ma annan sõna volinikule, palun. tänan, proua esinaine. lugupeetud äh, majanduskomisjoni liikmed, kõigepealt ma sooviksin õnnitleda teid palavalt selle puhul, et uus finantsjärelevalve raamistik on vastu võetud ning jõustub. samuti sooviksin teid tänada selle väga olulise ja aktuaalse kuulamise korraldamise puhul, mille teemaks on majandusjuhtimine. kui nüüd rääkida järelevalve raamistikust ja majandusjuhtimisest, siis äh, praegu luuakse Euroopas täiesti uus süsteem, mis on kooskõlas Euroopa sotsiaalse turumajanduse reeglitega ning seda kõike tehes me tõstame Euroopa majanduse usaldusväärsust. väga oluline on see, et äh, palju seisab ka veel ees tahaksin rääkida komisjoni majandusväljavaadetest, mida me tutvustasime selle nädala alguses, meie põhijäreldus on see, et Euroopa majandus taastub järjest hoogsamalt, on tugevam ja iseseisvam, eriti tänu ekspordile ja samuti on tõusnud sisetarbimine seetõttu oleme me tõstnud oma kasvuprognoosi äh, sel aastal ühe koma kaheksa protsendi võrra. töötus on äh, stabiliseerunud ja tööhõive olukord paraneb enamikes Euroopa Liidu piirkondades. me oleme nüüd äh, kindlamal alusel, aga loomulikult ei peaks me enesega rahul olema ja seda kahel põhjusel kõigepealt, lühiajaline kasvuperspektiiv on endiselt ebakindel, majanduskasv Ameerika Ühendriikides on aeglustunud ja finantsturud on endiselt äh, haprad Euroopas, eriti just äh, riigi väärtpaberite osas. teiseks, äh, pikaajaline kasvuperspektiiv on suhteliselt äh, tagasihoidlik, äh, arvatavasti üks koma viis protsenti, kui me räägime järgmisest aastakümnest ja see ei ole kindlasti piisav, tagamaks Euroopas tööhõivet ja heaolu. ma usun, et meie kõigi jaoks on selge, et me ei ole praegu veel hädast pääsenud. usalduse taastamine on endiselt vajalik ja see usalduse taastamine nõuab äh, tööd kõikidel rinnetel. Te arvatavasti mäletate, et kui ma tutvustasin teile jaanuaris oma poliitilisi prioriteete, siis ma kutsusin üles tugevdama stabiilsus- ja kasvapak-, kasvupakti, konsolideerima eelarveid ja tagama jätkusuutliku kasvu. samuti ma ütlesin, et meil peaks olema laialdasem ja sügavam majandusjärelevalve nii äh, strukturaalsete kui ka maksupoliitikate üle ja ma arvasin, et komisjon peaks tegema vastavad äh, õigusloome ettepanekud. nüüd äh, üheksa kuud hiljem ja pärast paljusid konsultatsioone oleme me sel teel pika maa maha käinud. nagu juba Lorenzo väga hästi seletas, siis meil tuleb võtta tarvitusele erakordsed meetmed, et tagada finantsstabiilsus Euroopa Liidus. alustades euroalast. Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide ja samuti Keskpanga ühendunud äh, tegevus on aidanud äh, turgusid äh, maha rahustada ja finantstulekahjusid kustutada. nüüd kaks aastat tagasi kukkus kokku Lehman Brothers USA-s ja see on dramaatiline meenutus selle kohta, et selliseid katastroofe tuleb tulevikus Euroopa Liidus vältida sarnast juhtumit Euroopa Liidus ei ole olnud, olgugi et me oleme olnud sellele lähedal. me oleme saavutanud äh, selle, kuna me mais leppisime kokku Kreeka laenupaketis ja samuti äh, muudes äh, finantsmeetmetes. me oleme veennud liikmesriike, et äh, fiskaalkonsolideerimine on vajalik ja liikmesriigid on iseendale vastavad kohustused võtnud. me oleme läbi viinud äh, pankade stressiteste ja EKP on ka võtnud mitmesuguseid teisi meetmeid, mis olid vajalikud olukorra stabiliseerimiseks kevadel ja suvel sellegipoolest äh, peame me kõik äh, olema endiselt äh, valvel, aktiivsed ja valmis tegutsema. me oleme nagu tuletõrjujad finantsmaastikul ja me peame jätkama majandusjuhtimise alaste reformidega Euroopa Liidus. esimesed sammud selles suunas võeti kevadel tugevdades Eurostati auditeerimisvõimalusi, nii et oleks kindel ülevaade liikmesriikide võlakoormuse ja jooksevkontode kohta. majandusjuhtimise tugevdamise vajadus kajastus ka komisjoni mai teatises ja tõi äh, hiljem kaasa endaga ka konkreetse teekaardi, mille me avalikustasime juunis nende algatuste konkreetseks tulemiks, näiteks Eurostati tugevdamiseks, on Euroopa semester, mis viiakse sisse jaanuarist. otsus selles osas on juba vastu võetud. nõukogu on komisjoni algatusel muutnud oma käitumisjuhist, nii et äh, majandussemester tõesti toimub veelgi laiaulatuslikumaks tulemuseks on see, et kahekümne üheksandal septembril, kahe nädala pärast, tuleb komisjon välja õigusloome paketiga, mis peaksid äh, kõige kiireloomulisemad poliitilised ettepanekud muutma õigusloome ettepanekuteks. Euroopa semester ühendab endas kõik finantsjärelevalve elemendid, äh, finantsdistsipliini, Euroopa struktuaalsed reformid kakskümmend kakskümmend strateegia vaimus ja samuti sisaldab see uut mehhanismi võitlemaks äh, makromajanduse ebatasakaalu vastu. me tuleme välja poliitiliste suunistega liikmesriikidele. samuti leiab aset liikmesriikide eelarvete ennetav kontroll. on ääretult vajalik, et meie siin Euroopa Liidu tasandil paneksime paika ühise majanduspoliitika enne, kui liikmesriigid võtavad vastu lõplikult oma eelarved. lugupeetud parlamendiliikmed, nii teil kui ka rahvusparlamentidel on oluline roll mängida Euroopa semestritsükkel algab jaanuaris. komisjon valmistab ette aastase kasvuprognoosi ja toob välja meie ees seisvad väljakutsed. ülemkogu oma tippkohtumisel talvel käsitleb seda teemat ja siis äh, tuleb ülemkogu välja horisontaalsete poliitikasuunistega euroala ja kõikide liikmesriikide jaoks. Neid suuniseid äh, peavad liikmesriigid äh, arvesse võtma oma stabiilsus- ja ühtekuuluvusprogrammides, mis nad esitavad mais. komisjon hindab äh, neid poliitikaid, mida liikmesriigid välja pakuvad ja kui liikmesriigi poolt, poolt võetavad sammud ei ole piisavad, siis komisjon soovitab nõukogul tulla välja riigispetsiifiliste poliitiliste suunistega suvel. aasta teisel poolel liikmesriigid kohandavad oma eelarveid, võttes arvesse saadud suuniseid. siinkohal tahaksin ma teha mõned konkreetsed ettepanekud, kuidas tugevdada parlamentide mõju Euroopa semestrile. minu arvates äh, oleks väga produktiivne ja legitiimne ja kasulik, kui Euroopa Parlament annaks oma panuse Euroopa semestrisse kohe tsükli alguses, umbes samal ajal, kui äh, toimub äh, iga-aastane majandustippkohtumine tuleks äh, kutsuda kogu Euroopa Parlamenti, rahvusparlamentide liikmed rääkimaks äh, väljakutsetest ja poliitilistest väljavaadetest järgnevatel aastatel. komisjon omalt poolt võiks äh, esitleda sellel konverentsil siis aastast kasvuprognoosi ja alustada ühtlasi poliitilist arutelu Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentidega. minu arvates saaksime me niimoodi toetada tõesti Euroopa vaimu tõusetumist ja saaksime süvendada demokraatlikku dimensiooni Euroopa Liidus kõikide kodanike huvides. ma loodan, et te kaalute seda väga konkreetset ettepanekut. lugupeetud daamid ja härrad, ütleksin veel paar sõna selle kohta, mida see õigusloomepakett äh, sisaldab, millega me kahe nädala pärast välja tuleme. Nende ettepanekute eesmärgiks on äh, tugevdada majandus- ja valuutaliidu majandussammast ning samuti tugevdada poliitilist äh, koordineerimist eelkõige just järelevalve valdkonnas, nii et meil oleks jätkusuutlik majanduskasv ja et loodaks töökohti meil on vaja selgeid reegleid, need peavad olema usaldusväärsed ja rakendatavad. uued mehhanismid põhinevad põhiliselt kahel alusel kõigepealt. kui me räägime rakendamismehhanismidest, siis ääretult olulised on stiimulid või sanktsioonid ja need mehhanismid peavad olema kättesaadavamad varem kui seni. juba siis, kui äh, puutujäägi defitsiidi menetlus algab, siis kui kahju on juba kantud, siis ei ole nendel mehhanismidel mingit mõju enam. oluline on, et reeglid äh, oleksid ähm, mõjuvamad kui seni. teiseks, nende rakendusmehhanismide mõju peab olema selline, et äh, kasvu- ja stabiilsuspakti oleks võimalik kuidagi pehmendada või lahjendada. ääretult oluline on, et äh, kui komisjon tuleb välja mehhanismide rakendamisega, eriti kui on tegemist äh, ülemäärase defitsiidiga, siis äh, komisjoni ettepanekud jõustuvad, kui nõukogu ei lükka neid tagasi teatud äh, tähtaja jooksul. Lorenzo samuti ütles, et meil ei peaks olema vaja kvalifitseeritud häälteenamust, et kiita heaks komisjoni ettepanekud aga et need jõustuksid äh, siis automaatselt, kui nõukogu ei kasuta oma vetoõigust. ja see kõik on võimalik praeguse lepingulise raamistiku raames lähtuvalt äh, Euroopa Liidu lepingu artiklist äh, sada kolmkümmend kuus ja see võimaldab meil paremini rakendada finantsraamistikku. kui nüüd rääkida tulevastest karmimatest reeglitest, siis need ei peaks olema keerulisemad kui jalgpallireeglid. jalgpallurid ei saa iga kord äh, reegleid rikkudes hakata kohtunikuga vaidlema. ma olen olnud nii jalgpallur kui ka kohtunik ja ääretult häiriv on see, kui keset mängu jalgpallur hakkab seal vaidlema. meil peaks olema automaatsemad äh, reageerimissüsteemid, kui riigid äh, rikuvad reegleid ja sellega mõjutavad äh, riskantselt ka oma partnereid Euroopa Liidus. lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks äh, tahaksin ma tuua välja, millised on minu arvates järgmised sammud selles protsessis. aeg on äh, kuldne vara, meil on vaja, et äh, uued reeglid jõustuksid operatiivselt niivõrd kiiresti kui võimalik, meil ei ole aega ülemäära, seetõttu peaks me tegelema ka makromajandusliku ebatasakaaluga ja selles osas pakume me välja strukturaalset äh, mehhanismi, mis võimaldab äh, sellist ebakaalu, ebatasakaalu ennetada. nii et kui äh, fiskaalettepanek näiteks on seotud ähm, Kreeka juhtumiga, siis meil peaks olema selline mehhanism, mis tagaks näiteks, et äh, ohud ei laieneks äh, Hispaaniasse, Portugali või Iirimaale. oluline on kaasata finantsindikaatorid äh, igalt tasemelt ja oluline, et me saaksime välja tulla riigispetsiifiliste suunistega, mis sunnivad neid ka rakendama. Te võib-olla mäletate, et äh, Barroso oma eelmise nädala kõnes Euroopa Parlamendile ja ka oma kirjas president Pusekile ütles, et äh, õigusloome ettepanekud majandusjuhtimise kohta peaksid äh, läbima Euroopa Parlamendi kiireloomuliste küsimustena ma tõesti loodan, et seda teed äh, minnakse ja ma kutsun teid üles Barroso ettepanekut toetama. Te ka ise olete öelnud, et nende reformide läbiviimine on kiireloomuline küsimus. Te olete seda toonitanud oma vastavates raportites, millele mul ei ole midagi juurde lisada, nii et liikugem järgmisesse staadiumisse koos. ma loodan, et äh, me saame koos ähm, tõesti liikuda nüüd isegi kiiremini edasi kui finantsjärelevalve paketi puhul, siis meil kulus üks aasta, ma loodan, et antud juhul me saame ühele poole enne suvevaheaega. ma eeldan, et te nõustute minuga, et see on võimalik ja me peaksime selle tegema võimalikuks. lõpetuseks säilitagem nüüd see hoog, mis meil on majandusjuhtimise jõustamisel, meil on vaja tugevamat majanduslikku Euroopa Liitu ja on ülim aeg oma eesmärgid saavutada ja ootan huviga teie arvamusi antud küsimustes. Uh, suur tänu, volinik. ja nüüd meil on pool tundi arvamuste vahetuseks. Uh, Lamberts. Anni Polimata, Leonardo Domenici, Vicky Ford, Edward Cicluna and Lisa Ferreira. Feio. Anybody else now? Mr Feo? No, Mr Shuntis, you are already on there. härra Shuntis, teie olete juba siin äh, nimekirjas. Ramon soovib samuti sõna. niisiis, see tähendab äh, seda, et äh, mainitud kolleegid saavad sõna ühe minuti jooksul ja ma jaotan teid kolme rühma, nii et ka vastused peavad olema lühikesed, nagu alati, see on suhteliselt võimatu, aga Philip, sina kõigepealt. Uh, jah, minu küsimus on mõlemale ja see puudutab kriteeriume või näitajaid, mis te mainisite. Äh, mida ja siin me muidugi ei pea silmas mitte ainult ülejääke ja puudujääke, vaid võib-olla ka peame silmas selliseid näitajaid, mis hindavad majanduse jätkusuutlikkust. näiteks seda, kas majandus on sõltuv äh, maavaradest, mis ei uuene või muud. kuidas te sellesse suhtute? ning veel, mind üllatas see, et Euroopa Keskpank äh, sekkub äh, finantstehingute maksude arutelusse. see ei peaks neid puudutama, sellepärast et äh, see, kuidas me oma vahendeid saame või neid kulutame, ei peaks olema nende pädevuses ning Olli Rehnile me igati toetame teie mõtet selles osas, et Euroopa semestri osas peab varaselt kaasama Euroopa Parlamendi ning me peame koos arutama neid küsimusi, ma arvan, et see on igati hea mõte ning äh, ka toetan teid äh, erinevate väljakutsete täitmisel. härra Tšuntis, palun. suur tänu, proua esinaine. ma sooviksin esitada mõned küsimused, aga tulla välja ka omapoolsete märkustega. ma kuulsin hiljuti äh, sellest, kui, kuidas Euroopa Keskpanga esindaja rääkis sellest, et kriisist on nüüd üle saadud, oli sellega väga rahul, aga siin on täiesti vale lähenemine ju, kodanikega üldse ei arvestata, siin mainiti ka jalgpalli ja see on niisugune mäng, mis ei toimi alati väga mõistlikult just. meil oli kriis ja nüüd te üritate eelarvedistsipliini kaudu sellest kriisist üle saada ja soovitate majandusjuhtimist tugevdada, aga härra Rehn, kas te arvate, et Euroopa kodanikud on äh, huvitatud sellest, äh, kuidas te valitsete, te valitsete ju täiesti ebademokraatlikult? Te olete rahvusparlamentidelt, Euroopa Parlamendilt pädevused ära võtnud ja nüüd siin institutsionaalselt tulete välja elementidega, mis ei ole seotud üldse sotsiaalpoliitikaga äh, kuidas äh, võitelda majanduslanguse vastu, äh, madala tööhõive vastu, me peame ju olema solidaarsed. ja küsimus Euroopa Keskpanga esindajale. ma arvan, et äh, majandusteaduse tudeng teab väga hästi, et valuutaliit, kui ta tahab olla jätkusuutlik, peab omama sellist vahendit, mis võimaldab äh, teataval viisil laenu võtta ja kas te ei arva, et just selline laenu võtmise võimalus tekitas ka spekulatiivsed äh, tehingud, äh, mis puudutasid äh, Kreekat, kas te ei arva, et ka teil on teatav süü kanda EKP-na täna? suur tänu kõigepealt äh, suur äh, tänu teile Keskpanga esindajana. härra Smagi, te ütlesite, et äh, on ääretult vajalik igasugused kahtlused kõrvaldada ja seoses võlgadega ütlesite te, et meil on vaja usaldusväärset mehhanismi, mille kaudu äh, stimuleeritakse turge investeerima riikidesse, kus on teatavad probleemid. mida arvab volinik Rehn selle kohta? kas ka teie arvate, et turud avaldavad endiselt survet Kreekale, hoolimata sellest, et juba mitu kuud lepiti kokku kohandumismehhanismis, mis on äh, väga hea ja millega olid äh, nõus Euroopa Komisjon, Keskpank ja ka IMF ja kõik arvavad, et see peaks normaalselt toimima, aga kuidas te seletate seda, et endiselt on surve Kreekale suur ja kuidas oleks võimalik võidelda selle surve vastu täna? Grazie, president, grazie all... suur, suur aitäh ja suur aitäh ka mõlemale sõnavõtjale. ma usun, et praeguses staadiumis seisame me silmitsi selle probleemiga, et meil tuleks leida tasakaal ühest küljest eh, riigi kulude puhastamise ning eh, majanduskasvu tagamise vahel me praegu keskendume pigem menetlusele ja mitte niivõrd kriteeriumitele, võib-olla oleks võimalik seda lähemalt vaadelda, aga nüüd volinikuga, minu küsimus on lihtne. mida te arvate võimalusest luua Euroopa võlaamet? see amet võimaldaks vähemalt osaliselt riikide eelarvetelt kõrvaldada siis võlakoormuse ja siis äh, üks sõltumatu, turust sõltumatu amet võiks äh, võlga hallata ning äh, samuti valvata siis finantstehingute maksude üle. ja nüüd sõna vastuseks. esmalt saab sõna Lorenzo, kahjuks ainult neli minutit on aega, muidu me ei saagi ühele poole. First, what criteria are we going to look at? kõigepealt, äh, milliseid äh, kriteeriume hakkame vaatama? meie dokumendis on välja toodud kriteeriumid äh, nii finantsaspektist kui ka makromajanduslikust seisukohast. ehk siis riigi üldine võlakoorem nii nagu me juba oleme seda teinud, aga nüüd juba parema äh, statistika alusel ja, ja kohese tegutsemisega. nüüd, mida me ei ole teinud viimase kümne aasta jooksul, me ei ole vaadanud, milline on riikide konkurentsivõime. kui me vaatasime riikide palgasüsteeme, erinevaid poliitikaid, mis tõi kaasa eelarve tasakaalustamatuse, siis sellest ei piisa ehk siis ähm, makromajandusliku jälgimise keskmesse peaks äh, tekkima meede, et kui äh, riik võtab tarvitusele tasakaalustamatuid poliitikaid, siis see on meile justkui ohusignaal ja tuleb koheselt äh, need ebastabiilsused likvideerida. nüüd teine küsimus, võib-olla ma ei rääkinud sellel teemal, aga nüüd ma teen seda, ehk siis äh, Ehm, tehingute küsimus. teine küsimus. Ehm, viimase varuvariandi küsimus, mida nüüd eh, Euroopa Keskpank on teinud? meil on tegelikult tohutud eh, probleemid äh, Äh, riikide refinantseerimisega, just nende riikide refinantseerimisega, millel ei olnud turule ju-, juurdepääsu, selle taga olid ka valed finantspoliitikad. tegemist on finantsprobleemiga ja seda tuleb lahendada, see ei ole turuprobleem. ja vastavad äh, rahapoliitikad ei saa fiskaalprobleeme lahendada. kui nüüd riik on ennast nii võlgadesse mässinud, et turud teda enam ei usu, ei usu, ei usalda, vaid ka oma kodanikud ei usalda, siis tuleb selle küsimusega tegeleda riigil endal. kolmas küsimus. ehk siis, mis toimub Kreekas? ma arvan, et Kreekas äh, äh, toimub see IMF-i äh, näide. turud on usalduse, usalduse kaotanud ja nad tahaksid, et Kreeka asuks uuele õigele teele ja et neid äh, uusi samme tehakse pidevalt, mitmed kuud järjest. kui nüüd äh, abirahasid äh, välja makstakse, siis Kreeka peab näitama, et ta liigub õiges suunas. kogemus näitab, et see võtab aega, vähemasti kaksteist kuud loomulikult me vaatame valitsuse suutlikkust ja tegevust ja samuti ka ühiskonna suutlikkust ja majanduse suutlikkust jät-, jätkata paremuse suunas. see on ka EKP põhimõte. ehk siis lõppkokkuvõttes saavutame selle, et turud naasevad. viimane küsimus, mis puudutas võlaagentuuri loomist, ma arvan, et küsimus on selles, et kes seda agentuuri hakkab kinni maksma ma arvan, et äh, ülekandemaksust me ei saa piisavalt äh, raha, äh, et finantseerida sellist võlaagentuuri või finantseerida võlakoormat või kustutada võlga. ja siis ka jagamine, et kes siis mida maksab, mõned riigid on rikkamad kui teised ja lõppkokkuvõttes tekib probleeme võib-olla, mida me ei olegi uurinud aga arvata võib, et äh, tekivad küllaltki märkimisväärsed finantsprobleemid. ja me oleme ka möödanikus öelnud, et äh, EKP on seisukohal, et selline ülekandemaks äh, ei ole kõige parem variant, sest et see sõltub ikkagi kasumlikkusest, mitte, mitte sellest ülekandest enesest. ehk siis ma selle koha peal lõpetaks. aitäh ja nüüd pöördun voliniku poole äh, ja infoks, mida me tahtsime ka arutada Euroopa semestril ja teha seda järgmisel aastal ka rahvusparlamentidega, küsimus on selles, et kas see kuupäev, mille me määrasime, kas see on nüüd õige? võib-olla me peaksime varasema kuupäeva kokku leppima. see nüüd sõltub ka ruumide saadavusest, aga kas saaksite kommenteerida seda? kui eh, selleks otstarbeks tahate saada saali, siis eh, mina saaksin küll komisjoni poolt eh, konverentsisaali teile kinni panna. ja aitäh, et väljendate valmisolekut selle ülesandega rinde pista, et kiiresti edasi liikuda ma tean, et me peame töötama nii tihedalt äh, koos kui, kui võimalik, sest et äh, on äh, tõesti äärmiselt vajalik seda eesmärgi täita. nüüd kommenteerides eelkõnelejat ja valitsuse küsimus, härra Lamberts viitas eeskätt piiratud või indikaatorite piiratusele, mis puudutab makromajanduslikke äh, näitajaid ja järelevalvet. minu filosoofia seisneb selles, et preventatiivsed meetmed on alati paremad kui äh, korrektiivsed. ehk siis meil on vaja laiemaid indikaatoreid, äh, seetõttu me ei saa piirduda ainult fiskaalindikaatoritega, mis tähendab seda, et äh, meil on näiteks kuus kuni kaheksa võtmeindikaatorit, Äh, selles kontekstis ja need peaksid olema lihtsad ja kättesaadavad ja nende abil saab siis äh, analüüsida majanduskasvu trende, inflatsiooni, tööjõukulusid, tootlikkust ja need on äh, võimalik siis kasutada makromajanduslike ebatasakaalu ebatasakaalu kõrvaldamiseks, aga need moodustavad ainult osa äh, majandusjärelevalvest, näiteks äh, kasv ja tööhõive, keskkond, jätkusuutlikkus, ka nende küsimustega tegeletakse äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend raames ja see raamistik loodi just sel otstarbel. ja eelkõneleja viitas Äh, jätkuvale ebakindlusele finantsturgudel, äh, seda just Kreekaga seoses ja Lorenza juba vastaski sellele küsimusele, ka mina saan asjast aru niiviisi, et äh, tege-, et oluline on mõista, et läheb aega selleks, et taastada ja tugevdada usaldust pärast sellist kriisi, aga Kreeka on praegu teel õiges suunas ja on selleks aastaks saavutanud äh, märkimisväärse fiskaalkonsolideerimise ja on alustanud ka väga ambitsioonika äh, struktuurreformi programmiga, ka pensionireform on neil ees, samuti tööjõuturu äh, reform ja see vastab täielikult Ehm, meie memorandumile Kreeka ja IMF-i ja Euroopa Liidu vahelise ehm, üksteise mõistmise memorandumile. kui te nüüd mäletate, siis Kreeka valitsus otsustas või moodustati ehm, mais kaks tuhat kümme ja tema volitused kestuvad maini kaks tuhat kolmteist ja on äärmiselt oluline, et Kreeka jätkaks tugevalt äh, reformide teel nii fiskaalsektoris, samuti äh, struktuuriliste reformidega jätkaks, et äh, taastada riigi usaldusväärse, väärsus ja ka negatiivset, ületada või saada hakkama negatiivse eelarvega. aga nüüd Euroopa Liidu võlaagentuur, küsimus selles osas, see on seotud alalise kriisijuhtimise mehhanismi teemaga ja praegu on olemas meil ajutised lahendused, Kreeka jaoks siis kolmeaastane pakett ja ka Euroopa finantsstabiilsuspakett, ka see on planeeritud maksimaalselt kolmele aastale. minu arvates kõige parem viis on see, et me kõigepealt vaatame, kuidas need mehhanismid toimivad ja paralleelselt sellega alustame ka hindamisega, hindame olemasolevaid äh, finantspunkte, ehk siis järgmise aasta jooksul, aastal kaks tuhat üksteist alustame hindamisega ja sellise empiirilise kogemuse põhjal ja, ja analüüsi tagajärjel äh, teeme juba konkreetsed ettepanekud alalise kriisi lahendamise mehhanismi osas. minu arvates on vaja sellist äh, mehhanismi, sest et parem on karta kui kahetseda, kuid ühtlasi me peame tagama, et äh, ei tekiks sellist moraalset äh, riski või ohtu. Um, I... aitäh, ma arvan, et kõik saavad sõna, ma võtan nüüd ette kõik järgnevad kuus küsimust. tegemist on küll pika nimekirjaga, aga, aga me peame siiski jätkama ja. Diogo Feo, Sven Giegold and Ramon Tremosa, Viki. Vikile sõna. ja aitäh ja kõige selle eest ka suur tänu, mida te ütlesite. juba suvel on, sai selgeks, et majanduskriisi lahendamisest on asi veel kaugel. kõigepealt makromajandusliku tasakaalu saavutamine, kuidas on seda võimalik saavutada, kui ta ei kontrolli ise oma intressipoliitikat, aga parlament nüüd võimaldab riikide keskpankadel suurendada kapitalinõudeid ja kontrollida saadaolevat raha hulka. Hispaania püüdis seda kasutada, aga see ei toiminud, aga nüüd äh, vaadates viimaseid arenguid, siis äh, kas tegemist on millegi kasulikuga või kui me ei saa tegelikult riigi äh, intressipoliitikat kontrollida? ja paljud liikmed teistest komisjonidest on samuti rääkinud eurobondi mõistest ehk siis äh, obligatsioonide mõttest, kui nüüd neid bonde, obligatsioone, väärtpabereid üllitada, siis nad peaksid olema garanteeritud, aga kui kasutatakse neid näiteks energiasektoris, siis miks peaks lubama seda lubama äh, just sellel põhjal, et, et üks riik ei suutnud oma garantiid äh, tagada? Edward. Thank you um,. Seren. suur tänu. härra Rein ja härra Smagi. ma usun, et teatud riigil on tõesti vaja säästuprogramme, aga selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses äh, Kreeka, Portugal, Hispaania, Iirimaa ja ihengi, isegi Ühendkuningriik ja Saksamaa viivad äh, kollektiivselt läbi säästuprogramme riigieelarve osas. tavaliselt äh, alati Keskpank äh, teeb siis omapoolse sammu, et stabiliseerida majandust. praegu on majandus nõrk, intressimäärad on madalad, nii et Keskpangal on väga vähe mänguruumi kompenseerimaks nende kollektiivsete säästuprogrammide rakendamist. Elisa, palun. minu küsimus on volinikule härra Olli Rehnile. tuleb tunnistada, et ma olen nõus sellega, et semestri alguses tuleb teha teevad koostööd, aga mul on palju küsimusi sanktsioonide kohta. kui palju komisjon äh, töötab äh, sanktsioonide kallal? probleemideks on majanduskasv, tööhõive ja sanktsioonid ei aita neid küsimusi lahendada, neid sanktsioonid ei aita riikidel reeglitest kinni pidada. enamik riike, kes ei pea reeglitest kinni, ei suuda nendest kinni pidada. on ääretult äh, keeruline seda teha praeguses majandusolukorras. mul on äh, probleem juriidilise ehk õigusliku alusega ja mul on probleeme ka sellega, et vähendatakse tõukefondide rahastamist osade riikide jaoks ja mul on probleeme ka sellega, et äh, vähendatakse hääletamisõigust, kas äh, tõesti sellel on olemas ka õiguslik alus? meil juba kehtisid äh, sanktsioonid, mida ei rakendatud ja see diskrediteerib äh, komisjoni ja kogu programmi. miks nii palju töötatakse sanktsioonide kallale, pööratakse vähe tähelepanu äh, Euroopa Valuutafondile ja muudele aspektidele, tänan. suur tänu, esinaine. kõigepealt ma sooviksin äh, tänada kõnelejaid, eriti härra volinikku. sooviksin tänada volinikku tema sõnadest eest, mis puudutavad äh, parlamendis äh, praegu arutlusel olevat äh, raportit. kõik poliitilised fraktsioonid üritavad selle küsimuse lõpuks ära lahendada. aga mul on ka küsimus sanktsioonide kohta. tahaksin teada, et kas need on sellised sanktsioonid, äh, mis on praegustes lepingutes kirjas või tulevad välja uued seadused, kas äh, soovitakse rohkem poliitilisi sanktsioone või ka majanduslikke sanktsioone. ja mis puudutab äh, stabiilsuse kasvupakti, siis äh, defitsiidi kriteeriumi ja võlakoormuskriteeriumi osas äh, on väga oluline rääkida liigse võlgnevuse kindlaksmääramisest suur tänu, härra Pereira ja Sven järgmisena. Well, um, first uh, to... jah, aitäh, härra, esmalt härra Smaagile küsimus selgituse saamiseks. mu kolleeg äh, viitas äh, teie pre-, äh, presidendi väga tugevatele seisukohtadele viimasel Ecofinil, kas te saaksite kommenteerida seda? ja nüüd kaks märkust ka Olli Rehnile ja tema ettepaneku kohta. ma arvan, et piisab sellest, kui me vaatame finantsturu statistikat, siis me saame aru, et me peaksime kiirelt toimima, kui me tahame uut režiimi eh, luua või laiendada praegust ma usun, et äh, minu meelest on siin kaks peamist küsimust. esimeselt, kuidas jagada koormat, kui tegemist on tasakaalustamatusega, siis sellisel juhul peaks äh, suurem koorem langema neile, kellel on puudujääk. ma arvan, et tegemist on võtmeküsim-, küsimusega kuidas me saame aidata neid riike, kellel on väga palju võlgu, kuidas rahastada seda ning teiseks, kes maksab selle koormuse kinni, et taas tasakaalustada kaubandusbilanssi. Neil riikidel on praegu konkurentsivõimega probleeme, me peame samamoodi ju äh, kaasa aitama suuremale nõudlusele teistes riikides, nii et äh, palun äh, jah, neid küsimusi arutatakse kinniste uste taga, aga võtke arvesse ka avalikkuse huve Euroopas, vastasel juhul on väga raske jõuda üksmeelele uue majandusliku juhtumise osas. jah, ma usun, et saaks lühe, lühemalt hakkama saada. Ramon, aitäh! minu küsimus on härra Pinile ja ka härra Olli Rehnile vastavalt ametlikule statistikale Hispaania riigipangast, siis kahe tuhande kümnendal aastal krediidireiting langeb. ning Hispaanias on oodata majanduse taastumist, need reformid, mis Hispaania valitsus läbi viib, tegelikult ei ole piisavalt veenvad. Euroopa majandusjuhtimise nimel on võib-olla vaja rohkem sekkumist ka Hispaanias ja Euroopa Keskpank peaks sellega tegelema ning samuti Euroopa Komisjon. kas pole? aitäh! aitäh ja nüüd Lorenzo esmalt, sellepärast et tema peab lahkuma varsti, nii et palun. jah, aitäh, ma usun, et meil siiski õnnestub vastata kõigele. esmalt, kuidas saab makrotasakaalu äh, bilanssi äh, reguleerida. kõik euroala riigid teavad seda. Nad peavad varustama endid vajalike instrumentidega. kui me võtame näiteks Iirimaa, siis ma võiksin siin äh, viidata erinevatele meetmetele, maksupoliitika näiteks esmalt, äh, mis on äärmiselt soodus e-, ehituse osas, samas äh, samuti regulatiivsed meetmed, et paremini kontrollida seda, kuidas pangad laenu annavad ja nii edasi liikmesriigid on otsustanud, et äh, see pädevus peab jääma liikmesriikidele, seega liikmesriigid on ka vastutavad. ma ei usu, et oleks õige ütelda, et meil ei ole piisavalt instrumente, sellepärast et intressimäära me ei saa määrata. liikmesriikidel on selleks vahendid ja nad saavad äh, seda tasakaalustamatust reguleerida erinevate poliitiliste meetmetega. ma usun, et äh, rahaliit on jätnud rahaküsimustes väga palju siiski äh, suveräänsust liikmesriikidele. samuti euroobligatsioonide osas ning äh, ülekandemaksude osas. ma arvan, et siin on kaks peamist aspekti esmalt. kas meil peaks olema tegelik maks? ja teiseks peab panku uuesti kapitaliga varustama, et nad saaksid äh, laenu anda. kui panku hakatakse maksustama, siis sellisel juhul võetakse ära neilt äh, vahendeid ja, ja seega nõrgestatakse neid. ma usun, et praegu ei ole õige hetk lihtsalt selleks, et taolist maksu sisse viia kui selles kokkuleppele jõutakse, siis peaks headel aegadel ta-, taolise maksu kehtestama, mitte halbadel aegadel nagu praegu. ülekandemaks ei võimalda vältida tulevasi kriise ega ka uuesti kapitaliga varustada panku, enamasti läheb see ikkagi riikide eelarvesse. ma arvan, et parem oleks luua fond, mis võimaldaks taolisi tõsisemaid kriise vältida. sanktsioonide osas äh, küsimus oli pigem Ollile, aga ma tahaksin ütelda, et sanktsioonid ei aita luua paremat tööhõivet ega majanduskasvu, aga selle abil on võimalik vältida selliseid poliitikaid, mis kõige paremini ei aita kaasa äh, tööhõive kasvule ning äh, majanduskasvule, need ei ole tõhusad. võib tekkida soov teatud riikides ellu viia selliseid poliitikaid, mis seejärel muutuvad koormavaks naaberriikidele. seejärel on vaja naaberriike jällegi aidata, nii et parem on ikkagi äh, karta kui kahetseda. ja lõpetuseks krediidi kohta, ma usun, et äh, see, mis Hispaanias on toimumas, on toimumas ka mujal Euroopas. ma usun, et siin on endiselt olukord negatiivne. näiteks elamusektoris teatud riikides on äh, laenudega küsimus hakanud paremaks minema, aga see on ikkagi, olukord on keerukas. me peame tagama, et äh, pankadel on piisavalt kapitali, et nad ümber struktureeritakse ja seda me oleme viimase kahe aasta jooksul rääkinud siin on aga vastutus liikmesriikidel, me saame ainult Euroopa süsteemsete riskide ameti peale loota ja nemad saavad teha soovitusi liikmesriikide asutustele. aga ikkagi vastutus on, on siin liikmesriikide käes. Hispaanias, ma usun, te olete päris hästi hakkama saanud, sellepärast et see ümberstruktureerimine, mis toimub Hispaanias, on õiges suunas praegu minemas, aga see nõuab aega see ei saa toimuda koheselt. Olli, palun. The... aitäh, mis puudutab esimest küsimust ja makromajanduslikke probleeme ja ka kokkuhoiu või säästuprogrammi kõigepealt siis äh, sõltumatu intressipoliitika, millesse ka, millele ka viidati ja kuidas on võimalik tasakaalustusele, tasakaalustamatust likvideerida. Euroopa Liidu liikmed on otsustanud Euroopa ühise raha ja ühise tuleviku kasuks, seda nii rahalises, poliitilises kui majanduslikus mõttes ja see viitab asjaolule, et riigid on vabatahtlikult äh, leppinud kokku, et nad loobuvad oma suveräänsusest intressipoliitikas ja loovutavad selle pädevuse sõltumatule keskpangale. ja me teame, et äh, Euroopa ähm, majandus- ja rahandusühenduse jooksul on olnud selge, et selline samm on enamikele või isegi kõikidele euroala riikidele olnud kasulik. samal ajal on tarvilik leida põhilised vahendid, teised poliitikad selleks, et tagada negatiivsete tasakaalustamatuste likvideerimine või nende eksistendi kaotamine. ja on indikaatoreid, mis äh, annavad meile varaku, varakult märku, et sellised äh, tasakaalustamatud elemendid või mullid on olemas või mingisugused äh, kõrvalekanded, kalded esinevad või on langenud tootlikkus või suurenenud tööjõukulud, see on nüüd üks poliitiline instrument, poliitika instrument, kuid see on nüüd väga konkreetselt võetud kasutusele riikide poolt, äh, kes on läinud ühise raha teelt, teele ja on usaldanud need küsimused sõltumatu keskpanga pädevusse. mis puudutab teie vihjet äh, Euroopa võlakirjadele, siis tuleb teha vahet erinevate võlakirjade vahel. meie oleme Euroopa Komisjoni poolt teinud ettepaneku ja härra Barroso kõnega parlamendis. tegemist on sellised projekti võlakirjad, mida saab kasutada investeeringute jaoks. seda seisukohta saab pooldada ja selle suunas liikuda, liikuda. kui meil on kahtlusi, siis me peame leidma innovatiivseid rahastamisvõimalusi, era- ja avaliku sektori kombinatsiooni, eh, finantseerima väikeseid ja keskmisi et-, suurusega ettevõtteid ja nende eh, tööhõivet ja samuti ka suuri eh, investeeringuprojekte. komisjonis ma juhin komisjoni või töökogu väljendasid äh, kolleegid Euroopa Investeerimispanga seisukohti ja nüüd järgnevate kuude jooksul loodame välja tulla konkreetsete ettepanekutega ja loodame, et saame neid äh, esitleda detsembris käesoleval aastal, nii et me tegutseme kiiresti, et äh, see töö projekti võlakirjadega saaks võimalikult kiiresti tehtud. mis puudutab sanktsioone, paljud, mitmed kõnelejad seda puudutasid. minu meelest on oluline, et me saaksime aru, et meil on vaja fiskaaldistsipliini, samuti meil on vaja kasvu tugevaid, tugevdavaid äh, reforme ja investeeringuid, mis äh, stimuleeriksid majanduskasvu ja selles valguses, kui me vaatame mm, sanktsioone ja härra Feijo poolt äh, välja toodud küsimusi, kas on vaja uut seadusandlust, jah, tõepoolest me äh, teeme ettepaneku uue teise astme seadusandluse osas, kuid me ei taha välja tulla ettepanekutega, äh, mis nõuaksid põhilepingu muudatusi. me peame praegu ikkagi tuld andma ja liikuma soovitud suunas nii kiiresti kui võimalik ja seetõttu me tugineme ikkagi teise astme seadusandlusele. mis osana sellest paketist me tahame kasutada ka eelarve hääletuse osas võtta muudatusi vastu, mis suurendaksid ka fiskaaldistsipliini Euroopa Liidus. Te küsisite ka, kas hakkab olema mingisugune võla kustutamise protsess, jah, me teeme ettepaneku äh, tugevdada võlakriteeriumi stabiilsuse ja kasvupaktis, jah, see on olnud kogu aeg olemas olnud, aga ta ei ole tegelikkuses kasutust leidnud. aga kui nüüd nõukogu võtab äh, selle vastu, siis me tahame, et need võlakriteeriumid muutuksid tegelikkuseks. ma juba vastasin küsimusele, mis puudutas äh, lepingu muudatusi. komisjoni seisukoht on see, et me peame väga kiiresti edasi liiguma. võib-olla rakkerühm saab seda küsimust arutada ja seega oleks see küsimus äh, härra Van Rompuy'le. ma kasutan järgmist võimalust, et vastata härra Kiigali küsimusele äh, Te ütlesite, et on olemas mingisugused äh, Saksa tingimused, mis on kokku lepitud suletud uste taga, mina ei ole küll midagi sellist kuulnud. mina leian, et äh, kõige pakilisem asi on lahendada selliseid kõrvalekaldeid, mida me oleme täheldanud näiteks Kreeka puhul, ka teiste Lõuna-Euroopa riikide puhul, kuid samal ajal on oluline eelarve ülejäägi riikides äh, leida või rakendada struktuurilisi eh, reforme, et tõhustada eh, siseriiklikku nõudlust. mõlemad elemendid on äärmiselt olulised, kui me analüüsime ja püüame lahendada eh, makromajanduslikku keerul-, keerulist olukorda. aitäh väga asjalike küsimuste eest ja ma loodan edaspidi teiega nendel küsimustel veel diskuteerida. suur tänu, volinik, vabandust, et pidin teid äh, lõpus äh, tagant äh, torkima. kui küsimused on liiga pikad, jah, siis ei ole võimalik tõesti vastust ka kuulda, nüüd läheme paneeldiskussiooni juurde. ja ma tahaksin tervitada kolme kõnelejat, kes tulevad siia poodiumile ja samuti kutsun siia ühe aseesimehe, kes võtab äh, koosoleku juhtimise üle, sest ma lähen äh, triloogile. ma vabandan, aga mõnikord äh, tuleb tõesti üritada nõukoguga kokkuleppele jõuda So whilst we just reorganise uh, ourselves. me nüüd äh, tervitame siin Carlo Cotarellit, kes on IMF-i äh, finantsküsimuse osakonna direktor. Stefan Collignon on teile tuttav äh, Sant Anna ülikoolist äh, Piisast ja samuti tervitame Andres Sapiri, kes tuleb Prügest, nii Uh, jah, suur aitäh, daamid ja härrad, me peaksimegi kohe alustama paneeliga ja ma palun, et kõik külalised piirduksid kümne-viieteist minutiga selleks, et siis oleks võimalik ka saalis viibijatel küsimusi esitada. ja siis jääb aega ka vastuseks esmalt saab sõna Carlo Cotarelli, kes on IMF-i fiskaalküsimuste osakonna direktor, see on väga huvitav osakond, Vito Tansi oli seal varem ja nüüd tema avaldab äh, artikleid selle kohta, kuidas me peaksime paremini toimima, aga nüüd on siis sõna teil, palun. suur aitäh ja suur aitäh sellest, et mind siia kutsusite see teema, mida me täna arutame, ehk siis äh, Euroopa äh, valitsemise ja äh, stabiilsusraamistiku parandamine on vägagi keerukas jaa, tõesti, ma tunnen head meelt selle üle, et ma saan kommenteerida seda kõike. mina tahaksin peatuda euroala fiskaaljuhtimisel, sellepärast et äh, ma usun, et siin on arutelud võib-olla kõige kuumemad ja kõige suurem vajadus on reformide järgi. peatun kahel peamisel küsimusel. esmalt, mis on valesti praeguse süsteemiga ja teiseks, mida me saame sellega ette võtta. nii et alustaksin siis esimesega. mis on valesti praeguse raamistiku ja juhtimisega fiskaalpoliitikas. peame arvesse võtma seda, et algusest peale on olnud see probleem väga keerukas. kakskümmend aastat tagasi algas arutelu sellest, et me saime aru, et meil on vaja esmalt piisavalt paindlikkust fiskaalpoliitikas ja seda kõikides liikmesriikides sellepärast rahanduspoliitikas me liikusime Euroopa tasandile, fiskaalpoliitika muutus aga üheks peamiseks vahendiks, millega liikmesriikide probleeme lahendada. teisalt jällegi me saime aru, et vaja ühiseid kõrgeid standardeid fiskaalvastutuse osas, seda igas riigis. algusest peale oli selge, et eh, eelarveprobleemid, eelarve, probleemid, eelarve raskused liikmesriikides tegelikult mõjutavad eh, tugevalt kogu Euroopa Liitu ja seega iga riik omas väga suurt tähtsust ning eh, mitte ükski neist ei tohtinud eh, siis läbi kukkuda. seega oli meil vaja teatud reegleid eelarvepoliitika osas ka liikmesriikides. viimased arengud on näidanud, kuivõrd tugevad võivad olla sellise mõjud. Kreeka kriis muidugi tegelikult ei oleks üldse pidanud juhtuma, küsimus seisnebki selles, mis läks viltu. siin võib äh, välja tuua kolm peamist äh, aspekti Euroopa fiskaalraamistikus. esmalt ennetus ja see peaks julgustama siis äh, tasakaalustatud eelarvete vastuvõtmist. aga sellest ei ole kinni peetud. siin on võib-olla süüdlaseks see, et esmalt ei olnud ühtegi siduvat õigusloomelist instrumenti, millega valitsused äh, oleks saanud vastutavaks muuta oma keskpikas perspektiivis püstitatud eesmärkide osas ning samuti ei vähendatud ülemäärast võlga piisavalt. selle tulemusena loodi headel aegadel küll puhvertsoone, aga need ei olnud piisavad. Neid kasutati siis viimase kriisi ajal, et vähemalt osaliselt kriisi mõju vähendada eelarvetele. teine peamine aspekt oli see, et isegi kui oleks võimalik tegutseda olnud kui äh, riigid ületasid kolme protsendi läve, siis midagi ei võetud ette. ning äh, siin poliitilised kaalutlused osutusid olulisemaks ning äh, nõukogus otsuseid vastu ei võetud. kahe tuhande kolmanda aasta ülemäärase võlakoormuse järelevalve menetluse kriis näitas tegelikult, kuivõrd keerukas oli muuta neid meetmeid siduvateks äh, praeguses fiskaalraamistikus, sealhulgas ka sanktsioonide kehtestamist puudutasse. ometigi kahe tuhande viiendal aastal EDSP reform ei loonud uusi äh, siduvaid äh, aspekte, vaid muutus, muutis paindlikumaks pigem äh, reeglid. ning kolmas puudujääk on või oli pigem see, et ei olnud piisavalt kriisilahendusvõimekust. ma usun, et Euroopa finantsstabiilsusmehhanismiga vähemalt see lünk on täidetud. ja seega oma sõnavõtus tahaksin eh, keskenduda kahele esimesele punktile, siduvusele ning sellele, et meil on vaja ennetavat relva praeguses eh, fiskaalraamistikus. Need kaks punkti on omavahel seotud nagu ma ütlesin, eh, ennetuse osas eh, oli üheks probleemiks see, et meil ei olnud vahenduid, eh, et midagi ette võtta. aga alustaksin esimese punktiga. jõustamine, selleks, et jõustamine oleks äh, toimiv, see on väga keerukas, aga see on üks kõige olulisemaid asju, millega me peame tegelema, kui me tahame reformida majanduse juhtimist. jõustamise all peame silma äh, seda, et tuleb vastu võtta otsused riikide eelarve äh, puudujääk on ülemäärane ning äh, siis tuleb sellele vastavalt ka toimida. siin on pea punktiks see, et kellel peab olema vastutus ja kes peab sellised otsused siis vastu võtma. eesmärgiks peaks olema selgelt vältida poliitilist kauplemist, nagu me nägime kahe tuhande kolmandal ja kahe tuhande viiendal aastal. ja see tõi endaga kaasa äh, fiskaalraamistiku äh, halvamise. ma arvan, et see vastutus peaks langema kas komisjonile või siis mõnele muule sõltumatule ametile, mille saaks sellel eesmärgil luua. muidugi mõistan nõukogu, nagu varem öeldud, võiks omada ka vetoõigust ja seda siis kasutada kas läbi kvalifitseeritud häälteenamuse või ühehäälsuse alusel. kuid eh, siin valdkonnas võiks plaanida veel ühte teist laadi reformi. oleks vaja koheseid eh, sanktsioone nende riikide osas, kellel on vabandust, kohesed eh, sanktsioonid oleksid mitte niivõrd asjakohased, ja võiks äh, näiteks plaanida järk-järgulist maksmist. nüüd, mis puudutab ennetustegevust, siis ma usun, et siin me võiksime kaaluda kolmesambalist lähenemist. esimene sammas seisneks selles, et me viime sisse karmimad õiguslikud vahendid, millega sunnitakse liikmesriike majandustsüklites tasakaalustatud eelarveid vastu võtma. ühest küljest me eh, loome finantsstiimuleid, eh, teisalt siis ka sanktsioone ja siin me peaksime lähtuma sellest kolmeprotsendilisest lävest selleks, et ülemäärase võlakoormuse järelevalvemenetlusega algust teha isegi enne, kui tegelikult äh, referentväärtus on ületatud, oleks vaja alustada menetlusega juba siis, kui võlg ületab kuuskümmend protsenti ning ei vähene piisavalt kiiresti. põhimõtteliselt oleks samuti võimalik ka seda kolmeprotsendilist referentväärtust muuta ning äh, nii igal aastal kindlaks määrata siis referent äh, puudujääk selle ettepaneku on teinud komisjon, aga muidugi mõista, taolise otsuse vastuvõtmine tähendaks, et kõik nõu-, Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid oma nõusoleku andma. teine sammas ennetuse osas. siin me oleme juba teatud arenguid ka näinud. meil oleks vaja laiendada Äh, nii-öelda pehmete vahendite ulatust, mis mõjutavad liikmesriikide eelarvepoliitika arutelusid. ma arvan, et see ongi Euroopa semestri alusmõte ja ma arvan, et tegemist on väga hea ideega. ma usun, et see võimaldab Euroopa institutsioonidel mängida ka tähtsamat rolli liikmesriikide tasandil eelarvepoliitika loomisel. kolmas sammas see peaasjalikult tähendaks seda, et tuleks kehtestada karmimad eelarvereeglid liikmesriigi tasandil. Need peavad muidugi olema kooskõlas Euroopa eeskirjadega. ma, ja ma usun, et see kohustus on olemas ka ülemäärase võlakoormuse järelevalve menetluses ja peaks kehtima kõikidele euroala liikmesriikidele. ma usun, et veelgi olulisem on see, et kätte on jõudnud tõesti õige hetk taolise reformi läbiviimiseks Saksamaal on seda tehtud, on vastu võetud uued eelarve eeskirjad ning samuti palju edusamme on tehtud äh, sarnaste sammude astumisel Prantsusmaal. ja viimaseks tahaksin ütelda, et ma olen päris palju tegelenud äh, karistuste küsimusega ning äh, siduvate kohustustega ja ma mõtlen, kas me ei peaks võib-olla rääkima samuti stiimulite sisseviimisest, et äh, siis äh, häid tulemusi autasustada, nii et me ei peaks mitte ainult äh, piitsa peale mõtlema, vaid ka prääniku peale. Euroopa tasandil võiks olla meil ühine vahendite fond, mida saaksid kasutada liikmesriigid. selle võiks äh, näiteks käibemaksu, tulu, vabandust, tulumaksutuludest äh, käibemaksu ning äh, muidugi detailid on väga keerukad, aga ma arvan, et põhimõtteliselt võiks olla see idee selline, mida võiks edasi arendada, aitäh. suur tänu, härra Kotarelli ja järgmisena ma annan sõna härra Stefan Collignonile, kes on äh, Itali, Itaalia Santana kooli õppejõud. tänan. mis puudutab majandusjuhtimise reformimist Euroopas, siis see on jõudnud tõesti väga tulisesse faasi ja paljud ettepanekud, äh, mis on tulnud komisjoni või EKP poolt, vähem Euroopa Parlamendi poolt, aga samas ka liikmesriikide poolt, näiteks Saksamaa, Prantsuse poolt, tunduvad olevat äh, tehnilised äh, küsimused, neid käsitletakse niimoodi. siin pakutakse välja uusi vahendeid, aga põhimõtteliselt on tegemist siin selle tehno, sellise tehnokraatilise ettevõtmisega, mida käsitletakse bürokraatide tasemel, et kuidas teineteist paremini kontrollida Need arutelud on kasulikud, sest meil on vaja häid vahendeid, aga need arutelud äh, vaatavad äh, mööda kesksest küsimusest. ja esimest korda pööras sellele küsimusele nüüd tähelepanu surmas institutsioonis äh, härra Cotarelli ta ütles, et meil ei olnud piisavalt siduvaid õiguslikke vahendeid, et äh, hoida valitsusi äh, lubatud piirides. ehk siis, kuidas äh, üks rühm liikmesriike saab öelda, äh, saavad öelda teisele liikmesriigile, mida teha, kui äh, viimane on äh, valijate poolt saanud oma mandaadi, nii et kui me sellele küsimusele äh, ei vasta, siis me jookseme vastu seina. legitiimsus on äh, oluline, siduvad protseduurid on vajalikud, aga nad toimivad ainult siis, kui eksisteerib ka legitiimsus. Euroopa kannatab äh, halva poliitika väljundi all. Tony Blair tuli Euroopa Parlamenti ja kõik äh, hüüdsid talle pärast halleluuja, kui ta ütles, mida on vaja teha. aga see poliitiline väljund siiski on vajaka. valitsused ja poliitikud ei tee seda, mida kodanikud tahavad, et nad teeksid. seeläbi õõnestatakse Euroopa usaldusväärsust ja õõnestatakse neid ühiseid hüvesid, mida on Euroopa kodanikel vaja ja institutsioonid ähm, ütlevad vastuseks, et meil on vaja rohkem koordineerimist. aga suurem koordineerimise tase tähendab seda, et on vaja ka rohkem legitiimsust ja ainuke koht ähm, Euroopa institutsioonidest, kus on kodanike poolt antud legitiimsus, see on Euroopa Parlament. ehk siis minu arvates on täiesti äh, vale mõelda, et äh, viiakse sisse järelevalvemeetodid, ilma et Euroopa Parlamendil oleks kontroll nende rakendamise üle. minemaks edasi ei ole vaja Lissaboni lepingut muuta. lepingus on äh, artikkel kakssada üheksakümmend neli, see on tavaline õigusloome menetlus, see lubab kaasotsustamismenetlust Euroopa Komisjoni ettepanekute puhul, see näeb ette Euroopa Parlamendi ja Nõukogu heakskiitu vajadust. nii et äh, me peaksime minema suurema demokraatliku kontrolli teed. seeläbi oleks tagatud äh, demokraatlik legitiimsus siduva seadusandluse puhul dokumendis teie komisjonile. ma olen seda asja ka detailsemalt käsitlenud. oma dokumendi teises osas pöörame tähelepanu küsimusele, kuidas äh, mõningaid äh, üldteemasid äh, oleks võimalik paremini käsitleda näiteks fiskaalpoliitika koordineerimine, kriisihaldus, konkurentsivõime lühidalt mis puudutab konkurentsivõimet, siis äh, see on väga segadust tekitav äh, mõiste. ja kahjuks see arutelu, mis meil praegu Euroopa Liidus on, keskendub rohkem jooksev konto ebatasakaalule. võib olla nii häid kui ka halbu äh, defitsiite näiteks äh, dünaamika teistele majandustele järele jõudmine, need võivad olla positiivsed, aga on ka negatiivset äh, jooksukonto puudujääki loomulikult. konkurentsivõimet äh, mõjutab tugevalt tööjõukulude osakaal, see on seotud palgaläbirääkimiste ja mitmete muude elementidega ja need teemad on olnud äh, tabuks Euroopa Liidu poliitikute äh, jaoks. tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal oli makromajandusliku poliitika dialoogi eesmärgiks äh, kaasata sotsiaalpartnerid ja Keskpank ja ka mitmed teised see on selline varjatud äh, koordineerimismehhanism, keegi ei tea, mida seal tegelikult tehakse ja need äh, põhimõtted, mida seal arutatakse, neid ei ole kunagi rakendatud, minu enda uurimused näitavad, et äh, Lõuna-Euroopa on rohkem keskendunud äh, mittekaubaldavatele aspektidele palgaläbirääkimistel ja põhja pool on keskendutud kaubeldavatele aspektidele. meil tuleb avada arutelud ja saavutada Euroopa Liidus läbipaistvus niimoodi, et palgaläbirääkijad äh, arvestaksid äh, poliitiliste aruteludega ning et äh, palgaläbirääkimised oleksid meie üldiseks mureks, reeglid, seadused äh, ei ole vast vajalikud Euroopa Liidu tasemel, aga läbipaistvus on küll vajalik. seetõttu olengi ma pakkunud välja, et makromajanduslik äh, dialoog peab liikuma nõukogust Euroopa Parlamenti ja see dialoog äh, peab olema seotud äh, teie komisjoni aruteludega ja need arutelud peavad toimuma enne dialoogi EPAK-i presidendiga. teiseks, mis puudutab fiskaalpoliitikat äh, siis äh, meil on vaja rohkem poliitilist äh, koordineerimist. see peab olema seotud äh, nii karmide meetmete kui ka paindlikkusega ja kuidas seda teha. Lorenzo Smagi ütles, et ei ole ühist Euroopa Liidu eelarvet ja loomulikult on tal täiesti õigus. ja mitte keegi loomulikult ka ei soovi seda aga nelikümmend kuni nelikümmend viis protsenti liikmesriikide SKP-st äh, on liikmesriikide kulutused ja see on ka täiesti õige, sellepärast et pakutakse selle kaudu hüve kodanikele ja valijatele, lähtudes äh, siseriiklikest huvidest. aga mis puudutab äh, väliseid faktoreid, siis äh, osad liikmesriigid äh, oma poliitikaga mõjutavad äh, teisi liikmesriike, nagu näiteks Kreeka ja Saksamaa puhul. ja need välismõjud tuleb äh, viia sisepoliitilisele tasandile, nii et töötatakse euroala huvides. euroala jaoks on see küsimus väga tähtis, teiste jaoks see on mitte niivõrd kriitiline ja oluline on panna paika see äh, globaalne fiskaalpoliitiline seisukoht. ma olen teinud äh, teile komisjonile saadetud äh, dokumendis ka konkreetsed ettepanekud. põhiettepanek seisneb selles, et osad praegused menetlused oleksid makromajandusliku raamistiku seadused näiteks äh, Prantsusmaa eelarve põhineb äh, sellistel äh, makromajanduslikel poliitilistel seadustel, siis on võimalik ka minna arbitraaži ja nii edasi, Itaalias on ka sarnane menetlus, mis on makromajanduslik poliitika vahend. selline makromajanduslik raamseadus samuti defineerib siis euroala globaaldefitsiidi ja mõjutab äh, liikmesriikidele antavat äh, laenumäära või laenuluba. osades liikmesriikides on madalam võlatase, teistes suurem. niimoodi, et äh, liikmesriikidel siis lubatakse laenata vastavalt nende olukorrale. ja sellised äh, laenuload peaksid olema ülekantavad õiguste mõttes, mitte niimoodi, et üks saab laenata teise eest. Alessandra Cassella on äh, öelnud, et sellised äh, laenamisload peaksid olema ka kaubeldavad nagu saasteload aga kui liikmesriigid äh, tahavad laenada rohkem, kui neil õigust on, siis nad võiksid saada loa teiselt liikmesriigilt, äh, kes ei taha laenata nii palju, kui tal õigust oleks ja siis äh, säilitatakse selline üldine Euroopa Liidu äh, lubatud võlakoormus. seda kõike on võimalik äh, rakendada üpris äh, lihtsalt. laenulubade puhul võiks sisse viia seaduse, mis ütleb, et äh, finantsinstitutsioonid võivad anda raha ainult ähm, nendele riikidele, kellel on ette näidata piisav kogus laenulube. ja kui äh, valitsusel enam lube ei ole, seda raha laenata ei saa see on lihtne viis, kuidas detsentraliseerida fiskaalpiirangute aspekte ja see tooks endaga kaasa ka demokraatliku legitiimsuse, sellepärast et vastava raamseaduse on heaks kiitnud nõukogu ja parlament. ja kolmandaks äh, kriisihaldus, teen siinkohal lühidalt olen juba varem ka Euroopa Parlamendile maininud äh, Euroopa Liidu võlakirjade ideed. see on natuke teistsugune idee kui see, millest rääkis volinik, aga EKP on välja tulnud oma ettepanekutega kriisihalduse kohta ja loomulikult kõik institutsioonid arutavad neid küsimusi ja see on äh, moraalse kahju küsimus. siin räägin nüüd äh, põhimõtetest siin äh, tulevad mängu reeglid ja iseseisvad äh, tegutsejad. põhimõtteliselt äh, reeglist lähtuvalt võimalik ennustada ette seda, mida keegi teine teeb ja siis seda tegevust takistada. aga valitsused peaksid ju tegutsema moraalselt õigesti, mitte ainult reeglitest lähtuvalt ja moraalset kahju on võimalik elimineerida niimoodi, kui on hästi toimiv majandusküsimuste juhtimine. kõik toimib ka siis, kui on demokraatlikud läbipaistvad protsessid, mida kontrollivad parlament ja nõukogu ja kui äh, asjad nii oleks, siis tehtakse oluline samm edasi ja komisjon saaks rakendada meetmeid lähtuvalt olemasolevast olukorrast tagades äh, kõikide demokraatlike menetluste läbipaistvuse ja kui äh, selles suunas liigutaks, siis oleks tegemist tõesti väikese demokraatliku revolutsiooniga Lissaboni lepingu raames, tänan. aitäh, professor Collignon. ja nüüd annan sõna härra Andres Apirile, kes on majandusprofessor Brügelis. Thank you suur tänu. nagu te näete minu ettekandest, siis ma jagan paljusid seisukohti, mida just esitleti. kuid äh, tahaksin lisada nendele oma keeru äh, siis legitiimsuse teemal ja ma olen nõus, et legitiimsuse teema on väga oluline. milliseid järeldusi peaksime tegema kriisi põhjal? tõesti, järeldused kriisi juhtimise, kriisi haldamise, kriisi lahendamise osas. ma kõigepealt räägin kriisi ennetamisest, aga kui aega jääb, siis lõpuks äh, räägiksin ka paar sõna kriisi lahendamisest. alustan kõigepealt kriisi ennetamisest ja jälgimissüsteemist. oluline järeldus minu jaoks on see, et äh, tõepeal-, tõepoolest on olnud puudejääke, seda siis distsipliini osas ja ka järelevalve osas. Neid puudujääke ei, ei esine mitte ainult riigi tasandil. päris selge on, et selliseid puudujääke on ka euroala tasandil. ja paradoks seisneb selles, et riiklikul tasandil vastab tõele see, et vastutust ei võetud Euroopa Liidu raamistiku eest. seda me näeme ju pidevalt, et ministrid kohtuvad Brüsselis, nad saavad kokku Eurogrupis ja arutavad erinevaid küsimusi, enne kui nad hakkavad äh, arutama asju ECOFINis. aga mida nüüd siis tegelikult sellel tasandil arutatakse? see ei kajastu riiklikul tasandil, selles pole mingisugust kahtlust. ja selleks on ka mitmeid põhjusi, kuid vastupidiselt me peame olema ka nõus sellega, et Euroopa Liidu raamistik, eeskätt stabiilsuse ja kasvupakt, on ja jätkuvalt äh, sisaldab äh, suurt puudust kuna see kohustab liikmesriike äh, looma korda oma finantsolukorras. kui nüüd vaatame riike ükshaaval, mida näiteks Eurogrupis ei suudetud korda saata, siis riikidel peab olema võimalus konkreetset riiki hinnata selleks, et äh, anda hinnangut euroalale tervikuna. sest äh, tõepoolest äh, riigid, mis jutumärkides on valesti käitunud, on loonud tegelikult negatiivse mm, seisundi terves Euroopas, aga nüüd järelevalve küsimuste raames seda kunagi ei arutatud. arutelud keskendusid sellele, et riik peab täitma reegleid, lihtsalt järgima ja vaatama, millised on nende tingimused, mitte aga oma vastutust vaatlema äh, raamistikus, euroala raamistikus. ja see on viinud arusaamale, et meil on vaja laiemat järelevalvet ja meil on vaja teistsugust järelevalvet ja minu arvates meil peaks olema Euroopa järelevalvesüsteem. küsimus ei ole mitte selles, aga ehkki ma e, olen nõus Euroopa Keskpanga poolt esitatud ettepanekuga, härra Kodarelli poolt väljendatud ettepanekutega, et meil peab olema raamistik ka riigi tasandil, aga kui nüüd riiklikud fiskaalreeglid ja pädevused ja, ja pädevused ja loomulikult loomulikult võimud, ametivõimud peavad järgima äh, reegleid. jah, ma toetan iseseisvaid äh, fiskaalametivõime, äh, aga lisaks sellele on meil vaja sõltumatut ametkonda, seda siis ühenduse või euroala tasandil. ehk siis äh, riiklikud ametivõimud ja euroala ametkonnad looksid koos Euroopa tasandil järelevalvesüsteemi. minu arvates, kui me suudaksime luua sellise süsteemi ja räägin sellest äh, lähemalt varsti, kui meil selline süsteem oleks, mis paneb rõhuasetuse Äh, ühise eesmärgi nimel töötamisele ehk siis järelevalve mitte ainult riigi tasandil, vaid just sellest aspektist, mida Euroopa Liidu liikmesriigi tegevus toob kaasa tervele euroalale, tervele ühendusele, siis ma arvan, äh, oleks meil ka olemas legitiimne järelevalve ja siin ma arvan, see ongi legitiimsuse defitsi-, definitsioon siin kontekstis. ehk siis legitiimsus äh, tuleneb järelevalvest, äh, mis peab silmas ühiseid eesmärke ja seda teostavad äh, riiklikud ametkonnad ja ja nendele ametkondadele on tagatud äh, teataval määral sõltumatust. aga vaatame nüüd äh, riiklike ametkondade rolli, see on palju lihtsam. aga mis on nüüd Euroopa Komisjoni roll ja mis on Euroopa Liidu institutsioonide roll? ja seda Euroopa äh, Eurogrupi valguses ja Euroopa Parlamendi valguses, nii et keskne on siiski legitiimsus. legitiimsus tuleneb järelevalve kvaliteedist seda tuleb kindlustada kõigepealt. niikaua, kui järelevalve ei ole kvaliteetne, niikaua, kui järelevaade, järelevalve ei taga ülevaadet olukorrast, siis me legitiimsuse osas ka edusamme ei tee ja selle tõttu me peame endale aru andma millestki üpris valusast. ma arvan, et enamik meist on sellest teadlikud. probleemid, millega me olime silmitsi käesoleval kevadel. ei ole väärkäitumise probleem. ehk siis Kreeka küll on äh, erijuhtus, juhtum, aga ma leian, et ma ei saa omistada Hispaaniale Portugalile ja Iirimaale või teistele riikidele, eh, kes tekitasid euroala kriisi, sest kui see probleem oleks piirdunud ainult Kreekaga, siis ei oleks see kriis olnud selline, nagu ta meil tegelikult ol-, oli. kui me nüüd täna räägime sanktsioonidest et kui meil oleksid olnud sanktsioonid, siis oleksid probleemid haihtunud või ei oleks need üldse esinenudki. ma arvan, et see on väga lihtsustatud lähenemine, kuna see omistab äh, liiga suurt tähtsust Euroopa Liidu riikide käitumisele, ilma et äh, pöörataks tähelepanu nende käitumise mõjule tervele euroalale. ehk siis euroala järelevalve mitte järelevalve konkreetsetes riikides, vaid tervel e-, euroalal. ja tõepoolest, see hõlmab ju ka Saksamaad, aga me ei saa ju vaadata Hispaaniat ja mitte heita pilku Saksamaale. ma siin ei avalda mingisugust hinnangut ega väida, et Hispaania on vastutav või, või Saksamaa on vastutav, tegelikult on vastutav euroala. seda ma tahan öelda ja ma tahan öelda, et järelevalve peab olema selline, mis annab aru euroala äh, komponentidest ja erinevatest küsimustest mis omakorda nii-öelda tõlgitakse Euroopa Liitu erinevatesse riikidesse, aga me ei saa abstraktselt vaadata Euroopa Liidu liikmeid ja lähtuda ainult sellest faktist, et nad kuuluvad euroalasse. nii et ma ei väida siin, et me ei peaks vaatama konkreetsete riikide eh, situatsiooni, sest et tegelikult tege,, tegelikult hoovad asuvad ju liikmesriigis, aga kõigepealt on vaja siiski järelevalvet teostada Euroopa ala aspektis ja selle põhjal on võimalik esitada soovitusi juba konkreetsetele riikidele ja see minu silmis oleks juba legitiimne järelevalve. euroala järelevalve, mis peab silmas euroala ühtset eesmärki ja selle tõttu olen ka põhimõtteliselt sanktsioonide vastu, sest sanktsioonid on liiga lihtsad, nad ütlevad lihtsalt, et jah, mõned riigid on eksinud, aga ei pea silmas reaalsust, et, et meie kõik ja ma arvan, et ka mina olen süüdi, mina ka ei näinud paljusid asju ette, aga meie, see tähendab süsteem ei toiminud selliselt, nagu ta oleks pidanud toimima ja seda, sellest tuleb endale aru anda ja seetõttu me ei saa vastutust veeretada sanktsioonidele, see jätab mulje, et justkui me oleksime sanktsioone rakendanud, kui me oleksime olnud karmikäelisemad, siis ei oleks probleeme olnud. ma jätaksin Kreeka praegu kõrvale. loomulikult on osa või osa Kreeka probleemist oleks olnud ära hoitav aga kas me nüüd tagasivaates saame väita, et Kreeka ei käitunud vastavalt reeglitele? kas me saame väida, et Iirimaa ei pidanud reeglitest kinni? ei, me ei saa. seega on selge ka, miks ma olen sanktsioonide vastu. see on lihtsalt intellektuaalselt liiga lihtne. aga on ka veel teine põhjus, miks ma olen sanktsioonide vastu ja see on esimesega seotud ma leian, et me edeneme tõepoolest järelevalve kvaliteedi osas, vähemasti oma aruteludes, et järelevalve muutuks äh, intelligentsemaks, mida see nüüd tähendab? Äh, fiskaalsest aspektist, see tähendab, et jah, me peame suuremat rõhku panema jätkusuutlikkusele ja teiseks see tähendab, et me peame laiendama majanduslikku järelevaadet, nii et see hõlmaks lisaks fiskaalvaldkonnale veel ka teisi valdkondi. me räägime siin konkurentsivõimest näiteks, nii nagu Stefan just ütles, kui me hakkame seda tegema, kui me hakkame rääkima sellest, mida tarvis ehk siis äh, laiadest äh, majanduslikest küsimist, küsimustest ja fiskaalsest äh, jätkusuutlikkusest, konkurentsivõimest, siis majandusteadlasena on mul teil siin üks ülestunnistus. mul ei ole võimalik otsustada täpselt, millised riigid suudavad või millised riigid ei suuda seda teha. kui te nüüd minu käest küsite, küsiksite, et räägime praegult jooksevkonto defitsiidist kui te tahate minuga rääkida konkurentsivõimest, siis millisest konkurentsivõimest, kas mina saaksin teile öelda, et nii ja nii suur protsent on kõikumist ja kui see ületab teatud piiri, siis tuleb rakendada sanktsioone, kas ma olen siin mingisugune kohtunik? kas komisjon saab konkurentsi valdkonnas riigi abiga manipule-, manipuleerida, me räägime siiski võrdsest kohtlemisest, me räägime võrdsetest võimalustest ka konkurentsi valdkonnas ja me nägime, mis juhtus mõnedes riikides, ähm, kes eksisid normide ja reeglite vastu. mõned riik, mõnel riikidel on äh, jooksev konto defitsiit, mõnel on ülejääk. kas me saaksime erada kolm protsenti, neli protsenti puudujääki või ülejääki. nii et me ei saa seda määrata, aga me saame teha intelligentse aruga hindamise ja leida, et süsteemis on vigu ja nende probleemide suhtes me peame valvsad olema. ja see tähendab ka vastutust just selle moraalse võimu, legitiimse võimu äh, vastutust. ehk siis see ametkond ütleb, et euroalal on probleeme ja neid probleeme tuleb lahendada, kuid neid ei saa lahendada sanktsioonidega me räägime, et siin on tegemist kauplemisega. kui me piirdume ainult väga lihtsate äh, reeglitega, kolm protsenti defitsiiti või ülejääki, neli protsenti, või avaliku konto defitsiit, paneme sinna ka mingisuguse protsendi paika ja siis saame rakendada mitte küll eriti arukat järelevalvesüsteemi ja sellest tulenevalt sanktsioone see on nüüd küll loogika, seda ma ei poolda, aga ma näen, et sanktsioonid järgnevad äh, lihtsatele reeglitele. nüüd stabiilsuse ja mm, kasvupakt. kena on muidugi see, et meil on olemas numbrid, rakendame neid numbreid ja ma toetan täiesti sellist lähenemist, ma austan seda tehin-, äh, lähenemist, kuna see on selline sidus lähenemine, kolm protsenti, neli protsenti, kui on äh, ületatud teatud piir, siis äh, järgnevad äh, sanktsioonid. aga kui me nüüd satume silmitsi olukorraga, mis on laiem, mitte ei ole kolmeprotsendiline defitsiit, vaid näiteks fiskaalne jätkusuutlikkus on häiritud või, või konkurentsivõime on häiritud, minul ei ole ja ma kardan, et ka IMF-ile ei ole numbreid äh, Eh, mida lauale käia ja öelda, et kui te nendest kinni ei pea, siis tulevad sanktsioonid. ehk siis, kui me rakendame sellist labasemat eh, süsteemi või natukene sohvi, eh, natukene peenemat järelevaatust, siis meil peab olema kuskil er-, mingisugune kohtunik või annab sellise punase kaardi tal on see voli äh, anda oma hinnang ja ütelda, et selles valdkonnas on euroalal probleeme, tervel reaalriikidel on probleeme ja tuleb otsida lahendust. ja seda ei saa teha riigiti, riigi kaupa. kõigepealt me peame ikkagi hinnangu andma euroalale. kui me seda ei tee, siis me jätkame samas vaimus nagu enne. me lihtsalt rakendame uusi kriteeriume mulle on antud märku, et aeg on otsas uh,. Thank you very much also. suur tänu. suur tänu ka professor Sapirile ja nüüd äh, saavad sõna arutelus osaleja, kõigepealt härra Lambert, palun. Uh- ja minu kommentaarid on äh, seotud härra Sabiri ettekandega. väga huvitav oli, kui te ütlesite, et ei saa vaadata ühte riiki spetsiifiliselt, vaid äh, vaadata, kuidas see riik äh, suhestub kogu piirkonnaga. see on äh, täiesti mõistlik väide. aga veel üks näide. Hispaania või Iirimaa, kui neil on omad fiskaalpoliitikad, maksupoliitikad mis on neile endile kahjulikud, kuna tekivad mullid ja kahjulikud teistele, kuna õiglane konkurents äh, moonutub ja kui nad kasutavad äh, kapitali ebavajalikel eesmärkidel, siis äh, meil on ju nendega probleem. liikmesriikide individuaalne käitumine võib olla tõesti väga mõtlematu ja kui Kreeka on kujutanud kolm-neli protsenti oma eelarvest äh, kaitsekulutustele, siis see on äh, tõesti mitte mõistlik või kui vaadata näiteks ka Hispaania või äh, Iirimaa poliitikat, siis on mitmesuguseid küsitavusi, on mitmesugused maksuparadiisid näitekski ja ka minu riigi Belgia käitumine ei ole alati olnud äh, just parim. meil peavad olema mingisugused äh, tagajärjed siiski. Belgia, kui ta tahab teha midagi oma ta-, maksusüsteemiga, mis võtaks äh, Rootsilt maksusissetuleku ära, siis see on ju ometi probleem, aga praegu on Belgial täielik võimalus seda teha kui meil ei ole Euroopa valitsust, mis vastutaks Euroopa kodanike ees, siis me peame hakkama saama liikmesriikide valitsustega, nemad loomulikult äh, rahv-, vastutavad oma valijate ees ja tahavad neile meeldida. ja nad kasutavad äh, Brüsselit äh, patuoinana Nad ütlevad, et jah, ma tõesti, me tõesti tahaksime teile vastu tulla valijad, aga Brüssel ei luba. ja see kõik ei äh, tekita sugugi häid tundeid Euroopa aadressil. nii et nii palju tahtsin ma öelda sanktsioonide kohta ja mis puudutab legitiimsust, siis äh, te ütlesite, et legitiimsus on tagatud siis, kui me oleme head järelevalvajad see on äh, tehnokraatiline definitsioon. teatud äh, ajahetkel äh, jah, inimesed annavad selle legitiimsuse, ma olen vanamoeline, aga ma tõesti eeldan, et teatud ajahetkel meie või valitsused või ka komisjon peavad vastutama kodanike ees, see on ainukene jätkusuutlik legitiimsuse vorm. ükskõik kui hea või halb äh, on ähm, regulatsioon äh, või haldus, äh, see, need on kõik tehnilised küsimused. suur tänu. nüüd saab sõna härra Tominitš, palun, ja ja siis äh, professor Afonsos, palun. Eh, suur aitäh. ma tahaks tänada teid kõigepealt selle eest, et selgitasite nii põhjalikult erinevaid aske, aspekte ka demokraatlikku legitiimsust. ma kahtlen väga, kas äh, saab võrrelda Euroopa Komisjoni jalgpallikohtunikuga, nagu härra Rehn tegi, aga minu küsimus on tegelikult väga lihtne, puudutab minu koduriiki mida te arvate sellest seisukohast, mida kaitseb Itaalia valitsus selle kohta, et riigi võla hindamisel tuleb hinnata erasektori ja riigisektori võlga ning võla kvaliteeti ja kvantiteeti. palun, kui soovite vastata. Okay, I will, uh, I will start briefly with this uh, question and then perhaps I can comment a bit on jah, ma vastaksin esmalt sellele küsimusele ja siis kommenteeriksin seda, mida teised äh, sõnavõtjad ütlesid. avaliku sektori versus erasektori võlg, jah võtame ühe näite, ütleme, et mul on auto, mille üks kumm on tühi, ütleme, et see on siis see avaliku sektori kumm ma pean siin arvestama ka teiste autokummidega, ühesõnaga Äh, võib juhtuda ka olukordi, kus mõlemad kummid on autol tühjad, aga ühest tühjast kummist tegelikult võib piisata, et auto tegelikult enam edasi liikuda ei saaks. aga nüüd karistuste kohta, see teema võib-olla on seotud rohkem tagajärgede ning vastutusega riikides. üks, mida me peame meeles pidama, on see, et praegu euroala defitsiit ei ole niivõrd suur, kui me võrdleme seda teiste maailma piirkondadega euroala eh, defitsiit on eh, kaks koma kuus protsenti SKT-st ligikaudu eh, ehk siis pool sellest, mis ta on Ameerika Ühendriikides. koguvõlg järgneva viie aasta võlg, defitsiit ja muu, kõik need näitajad on palju paremad euroalal kui näiteks Ameerika Ühendriikides või Jaapanis. ometigi finantsturud äh, tunnevad muret euroala olukorra pärast. intressimäärad on äh, meil kõrgemad, samuti kui näiteks Jaapanis või Ameerika Ühendriikides. siin on liikmesriikide oma seisukohtade muidugi ja olukordadel väga suur tähtsus võib-olla see kõik äh, paistab natukene lihtne, aga kui te autot juhite, siis see vastutuse küsimus on väga oluline ka meie igapäevaelus. kui ma juhin autot, siis on teatud kiirusepiirangud. mul on radarid näiteks teel, ka hoiatussüsteemid, aga kui lõpuks trahvi ei nõuta ja kui ma ületan kiirusepiirangud, siis äh, Äh, tegelikult ei ole mingit mõtet ju mitte seda teha. see kolmeprotsendiline lävi iseenesest on äh, mingi kindel väärtus, jah, aga me ei pea ilmtingimata selle juurde jääma, meil võib olla väga lihtne süsteem või midagi hoopis teistsugust, äh, mis näiteks ei kata valesti käitumise tagajärgi see, mis kahe tuhande kolmandal aastal juhtus, on võib-olla õppetunniks ja see teema väga oluline, aitäh. Maybe first a question about um, the tänan. kõigepealt selle küsimuse juurde, mis puudutab avaliku sektori kulusid ja defitsiidi määra. ma saan aru, miks Itaalia valitsus on tulnud välja oma ettepanekutega kahjuks äh, tihtipeale nad äh, üritavad äh, piiranguid lõdvendada ja ma mõistan ka, miks nad seda teevad. me ei tea, kuidas riigisektori kulutused mõjutavad lõppkokkuvõttes fiskaalpoliitikat ja tuleb tõesti analüüsida poliitilisi põhjuseid. mis puudutab era- ja avaliku sektori võlga, siis äh, need kaks võivad, aga ei pruugi teineteist äh, täiendada. Jaapanis on tehtud näiteks äh, pikka tööd kõrge võlakoormuse vähendamise kallal. Jaapani valitsus on laenanud, samas kui erasektor ja kodumajapidamised on maksnud tagasi seda võlga ja see ongi hoidnud Jaapanit pinnal. selline olukord on küll proportsionaalselt, aga muidu võib-olla mitte niivõrd erinev olukorrast Euroopas ja siin tõusetub veelgi olulisem küsimus ja selleks on. me lähtume sellest, et äh, me teame, mis on õige poliitika, aga tegelikult me seda ei tea. Andrei argument oli vastuoluline, ühest küljest ta ütles, et on vaja iseseisvat äh, fiskaal- äh, asutust, aga millest ta peab olema sõltumatu? iga päev Euroopas me kogeme seda, et iseseisvad äh, ametid satuvad institutsionaalsete ja majanduslike erapoolikute huvide ohvriks. meil on äh, Washingtoni konsensus, võib-olla jõutakse Brüsseli konsensusele eelkõneleja ka ütles, et äh, globaalne võlaolukord on Euroopas parem kui USA-s ja Jaapanis, aga võib-olla Obama poliitika toetab paremini majanduskasvu ja tööhõivet ja et see mõjutab paremini maailma üldiselt, võib-olla meie laseme liugu siin praegu ameeriklaste ja jaapanlaste kulul ja kui mingi äh, iseseisev amet ütleb, et äh, ja meil on äh, vastused ja lahendused olemas, siis võib tekkida olukord, kus kodanikud ei aktsepteeri enam seda, mida erinevad ametkonnad neile ütlevad. nii et legitiimsus ei ole seotud mitte ainult väljundiga, et tehakse õiget asja, nagu Andrei ütles, vaid legitiimsusele annab panuse ka inimestepoolne sisend. oluline on, et, et inimesed äh, kahtleksid, äh, kritiseeriksid ja kui ei lubata sellist äh, protsessi, kui inimestel ei lubata otsustada, mis on õige poliitika, siis legitiimsust ei saa ja inimesed ei aktsepteeri neid poliitikaid, mis on vastu võetud suur tänu, professor Sapir. ma ei sooviks sel teemal vaidlustesse laskuda, aga ma päris sellest ka loobuda ei saa. oleks, olles kuulnud Philipp Lambertsi poolt öeldud, tahaksin omalt poolt ähm, lisada paar sõna sellele, mida just öeldi ma saan täiesti aru eelkõnelejatest ja olen teatud määral ka nendega nõus. olen nendega ühte meelt selles osas, et legitiimsuse küsimus on väga oluline ja keeruline Euroopa kontekstis. ja me peame seda tunnustama, aga kui Stefan ütles eelnevalt, et ta soovib äh, sellest süsteemi Euroopa ehk siis euroalas, kus äh, oleks äh, defitsiidi load, et need jagataks liikmesriikide vahel, siis kust tulevad need äh, arvud? mis äh, peaks äh, olema siis Euroopa Liidu kui terviku defitsiidi või ülejäägi lubatav määr, kust me võtame need arvud? Need äh, küsimused on ääretult äh, keerulised. milline institutsioon või millised institutsioonid siis otsustavad, Euroopa Keskpank on meil, see on iseseisev organisatsioon. kas ähm, see on halb? ma ei ole selle poolt, et anda pädevusi mingile ametile, mis paneks äh, paika kogu piirkonna avaliku kulude koostise ja määra mina ei ole sellise ametkonna või ameti poolt. Keynes on öelnud IMF-i kohta, et tegemist on äh, halastamatu tõerääkijaga ja ma sooviksin, et meil oleks äh, riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa Liidu asutused, aga rohkem sõltumatust äh, ei oleks vaja, see ei ole piisav tingimus. oluline tingimus peaks olema see, et äh, järelevalve toimub äh, niimoodi, et käsitletakse piirkonda tervikuna, mitte liikmesriike eraldi. tuleks vaadata kogu pirukat, mitte eraldi lõike. ja Philip Lambertile veel, me osaliselt räägime erinevatest asjadest. kui te rääkisite maksustamisest, mis võib mõjutada negatiivselt teisi, te rääkisite maksukonkurentsi negatiivsetest aspektidest siis äh, me räägime tegelikult äh, siin riigiabist. Teie räägite meetmetest, mida võtab üks liikmesriik äh, teise kulul. ja see on lihtne kohtumõistmise juhtum. aga sellist olukorda meil ei olnud kevadel. meil olid poliitikad, mis teataval määral noh, pidid äh, mõjutama kõiki, me kartsime kogu Eurotsooni pärast kevadel, mitte ainult Kreeka pärast. ei olnud tegemist ainult Kreeka või Hispaania probleemiga, vaid mingil hetkel oli olukord selline, et äh, Eurotsooni jätkusuutlikkus oli küsimärgi all. nii et ei olnud olukord selline, et üks liikmesriik äh, käitus enda huvides ja sellel kannatasid teised vaid äh, liikmesriik äh, mõjutas äh, kogu euroala, kaasa arvatud ennast. ja siin räägitakse maksukonkurentsi mikromajanduslikest mõjudest. ja ma ei sea siin küsimärgi alla nüüd kogu piirkonda. aga see, mis juhtus kevadel see oli olukord, kus kogu piirkonna usaldus oli küsimärgi all ja me peaksime järelevalve valdkonnas tulevikus pöörama tähelepanu kogu piirkonnale. meil peaks olema selline nägemus, mis hõlmab kogu Eurotsooni. Uh, teen nüüd, äh, pakun sõna härra Lambertile lühikeseks kokkuvõtuks miks ma rääkisin kriteeriumidest järelevalve kontekstis, aga kui me nüüd kehtestame kriteeriumid, mõõdupulgad nii-öelda, kuidas näiteks äh, raha kasutatakse, sest tegemist on ju taastumatu varuga, te ju taastate oma makromajandust ja püüate likvideerida ebavõrdsust samuti on võimalik täheldada seda, et suur ebavõrdsus on tegelikult komistuskivi majanduses. kas need mõõdupulgad, kriteeriumid, kas neid tuleks võtta arvesse majandusjuhtimise puhul? nüüd kolm küsimust kolleegidelt saalis. härra Presedo jah, aitäh. majanduslik juhtimine meil on ju rahandus- ja majandusliit, mis peab toimima vastavalt rahandusolukorrale kui ka majandusolukorrale. meil on vaja seega sellist, selliseid argumente, mis tagavad kahekümne seitsme liikmesriigi majanduse koostoime. kui meil ei ole aga ühist raamistikku, mis arvestaks Euroopa Liidu ja euroala kasvuga, kuidas me saame edasi liikuda, samuti puudutab see konkurentsivõime tagamise eeldusi, milline on Euroopa Liidu roll, kuidas tasakaal, kaal tagada, me ei tohiks mingil juhul oma jõudu hajutada, vaid me peame oma jõud koondama et rahvusvahelises kontekstis peale jääda. samuti välismõõde on väga oluline. ma arvan, et oleks vajalik luua makromajanduslik raamistik ja tugevdada institutsioonide rolli. ma arvan, et see on vajalik. me ei peaks kaasama mitte ainult parlamenti, vaid võib-olla oleks vaja luua teatud organisatsioone, mis seda sammast tugevdaksid. karistuste osas oleme suhteliselt äh, vastumeelselt meelestatud, eriti selliste kasu, karistuste osas, mis võivad äh, annuleerida selle, mis on juba saavutatud. siseturu tundub, et kui me nüüd karistused sisse viime, siis see võib äh, negatiivselt mõjuda ja me ei pea kinni seega ilmtingimata akiist. võib-olla oleks vaja leida mingeid muid vahendeid. samuti me rääkisime Euroopa Liidu omavahenditest. see on kindlasti midagi, mis vajab arutamist. kriisi lahendamise osas oleks võib-olla vaja luua stabiilsusfond, mis oleks alalise iseloomuga me, kui me arutasime abi, mida osad riigid vajasid, siis need riigid on teinud jõupingutusi eelarve osas, samuti sotsiaalteenuste osas on siiamaani võib-olla olnud eh, heldekäelisemad kui teised, aga ka sellega tuleks arvestada, nii, kui me hakkame raamistikku looma. kolleeg Ferreira. Äh, suur tänu ja tänan ka varemate sõnavõttude eest minu küsimused on suunatud äh, esimesele kõnelejale. ma olin natukene hämmingus, kui te ütlesite, et euroalal ei ole probleeme defitsiidiga, pole probleeme võlaga. mis siis euroala probleem on? miks me nii mures oleme? euroala probleem minu arvates või et teie seisukohast vaadatuna on seotud sisemise tasakaalu puudumisega. kui üks liikmetest langeb skeemist välja, kogu see süsteem on ju habras. ja lahendus teie meelest on sanktsioonid, aga ausalt, mina ei arva nii. kas te tõesti arvate, et sanktsioonid näiteks Iirimaa puhul, Kreeka või mis tahes riigi puhul selle asemel, et nad kaheksakümmend protsenti, sada protsenti pidid äh, laenama pisut rohkem, kas see annab neile mingisuguse stiimuli seadusest ja reeglitest kinni pidada? seda ju kunagi ei rakendatud, sest äh, Saksamaa ja Prantsusmaa ju maksid. kas me ei peaks mitte kõigepealt tegelema siseküsimustega, kui me ütleme siin kolm protsenti, kuuskümmend protsenti olid, äh, äh, kuuskümmend protsenti kasvatasid kolmeprotsendilise kasu. kas tegemist ei ole mitte tohutu probleemiga? kas me ei peaks mitte tegelema divergentsi probleemiga? ja lähen tagasi vana teeme juurde, meil ei saa olla sama välispoliitikat, sama valuutat, sama äh, vahetuskurssi, kuna erisused tootlikkuses on ju nii suured ja konkurentsi osas on nii suured ja puuduvad igasugused mehhanismid neid kuidagi kompenseerida võib-olla see poliitika on mm, vanamoodne ja me ei ole selle asjaga tegelenud ja ka eelarve, eelarve on liiga väike. kas see ei ole mitte olulisem probleem kui sanktsioonid ja nende loetelu? võib-olla lihtsuses on võlu aga väga palju on ilusaid inimesi ja mõtteid, mis ei ole mitte üksnes äh, lollid, vaid ka ohtlikud ja mina leian, et see mõte on ohtlik. Uh... ja nüüd viimane osaleja, härra Kigold uh,. I get, I first kõigepealt tahaksin öelda, et mulle valmistab pisut muret äh, see, kuidas oleks võimalik siin majas saavutada laiahaardelist äh, konsensust, võttes arvesse osalejate arvu, seda ma olen täheldanud äh, ka kahe voliniku siin viibimise ajal, see võib osutuda probleemiks. mõned meie erinevused on väga suured, see on mu esimene märkus. põhiline küsimus sanktsioonide puhul ma ei olegi päris kindel, kas selline küsimus kõiki veenaks, aga hääletajad, kes on üldiselt väga solidaarsed, siis nemad ei lepi sellega, et nad peaksid kuidagi kompenseerima, korvama või aitama äh, kaasa sellele, et teatud asjad ei korduks aga siin tahaksin äh, härra Sapi poolt öeldust kaugemalegi minna. ehk siis küsimus, kuidas mõõta seda, kui asjad hakkavad viltu minema? selles valdkonnas me oleme kehtestanud teatud numbrid, ma saan aru, et nende taga ei peitu majandusloogika või vähemasti on see väga ähmane, nii et ei saa kuidagi tõestada, miks meil on number kolm või number kuus, aga meil see number on. meil on siin kaks põhilist allikat, ehm, mis võivad selgitada, miks me probleemidesse oleme takerdunud. kapitaliturg, siis meil oli kinnisvarabuum ja kolmandaks võib esineda meil probleeme ka erineva konkurentsivõime tõttu, ehk siis äh, tööjõuühiku kulu võiks olla selline mõõdupuu nüüd ma tahaksin teada, kas kaks teist panelisti nõustuvad härra Sapiriga, et meil on mõõtmisega suuri probleeme ja kas teil on ka mingisugust ettepanekut, millist mõõdupuud saaks kasutada, sest et äh, probleem on väga sügaval, sest meil ei ole reeglitele tuginevat lähenemist ka selliste kriiside puhul, millega me oleme juba kokku puutunud. võib-olla jah, me saame midagi parandada, aga nüüd tagajärjel tekivad suured legitiimsusprobleemid ja seda just väljundi koha pealt, millele te ka ise viitasite. nii et seetõttu ma tahaksin, et seda küsimust laiendaksite, kuidas neid ebavõrdsusi mõõta ja mõõta seda laiemalt kui lihtsalt äh, fiskaalselt. aitäh ja nüüd ma palun meie professoritel vastata, aga ma äh, pean neil siiski piirduma viieminutise sõnavõtuga. ja ma püüan viie minutiga piirduda. kõigepealt see suur küsimus ehk siis fiskaalsed ebavõrdsused euroalal. selge on see, et euroalal on ka defitsiit äh, suur, kuus koma viis protsenti on väga kõrge näitaja ja kahe tuhande seitsmendast aastast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani äh, see ennustatav number on juba kakskümmend viis ja see tähendab, et defitsiit äh, tõuseb ka euroalal, kuid äh, samas ei ole see siiski nii suur kui Ameerika Ühendriikides. aga minu sõnum on see, et äh, hoolimata sellest faktist, et USA defitsiit on väiksem meil kui USA-s või Jaapanis nii et mina ikkagi lähenen või, või käsitleksin seda küsimust äh, selliselt. üks põhjus, miks meil see probleem on, äh, see probleem on seotud kasvuga. kuna kasv tundub olevat kõrgem USA-s kui Euroopas ja see on tõesti asi, millega tuleb tegeleda. seetõttu olen mina vähemasti väitnud, et fiskaalpoliitika karmistamine Euroopas oleks vale, sest see ei aitaks kaasa majanduse taastumisele. võib-olla äh, kohandused äh, järgmisel aastal äh, on asjakohased, aga samas me peame ikkagi andma hoogu kaasa ka majanduskasvule samas ma annan aru, et on olemas selline ettekujutus, et rahandusliidus on nõrgimad lülid, kes määravad ära kogu keti nõrkuse või tugevuse. kui ma ütlen sanktsioon ja ma mainisin seda ka juba ennist, kui me räägime tagajärgedest, mõjudest või tagajärgedest, mis järgnevad reeglite rikkumisele, võib-olla need tagajärjed on positiivsed kui üks riik on reeglitest kinni pidanud, nad on saanud lisaressurssi, mingisuguseid finantssanktsioone ei ole, aga põhiline, mida ma tahtsin teile öelda, on vaja sellist, see, mis kaks tuhat kolm juhtus, riigid rikkusid teatud reegleid ja midagi ei järgnenud. ja seda küsimust tuleb lahendada ja ühel või teisel viisil, nii et teole ikkagi järgneb tagajärg ja ka hea käitumise eest autasustatakse. ja kuidas nüüd mõõta ebavõrdsust ja seda siis mitte fiskaalsete mõõduvahenditega, mina ei läheks nii kaugele kui mu kolleeg, kes ütles, et majandustele ei ole selliseid mõõduvahendeid tuleb siiski aru saada, et majandusteadus ei ole täppisteadus, aga saab siiski öelda, et miks teatud põhjustel välisdefitsiit on liiga kõre, kõrge või mitte. on siiski olemas indikaatorid, mida saab kasutada ei saa väita, et on üks ainukene indikaator, mida saab kasutada, kuid ma ei söandaks küll äh, väita, et majandusteadus saaks ammendava vastuse selles küsimuses anda. suur tänu, järgmisena härra professor Kolinju. ma ütlesin eelnevalt, et äh, konkurentsivõime on väga segadusse ajav äh, mõiste, aga ma ei ole loomulikult konkurentsi vastu on vähemalt äh, kaks aspekti, mis on Euroopa arutelus olulised. kõigepealt äh, Saksamaa lähenemine konkurentsile. Nad tahavad olla tõhusad, tootlikud, äh, saavutada edumaa tehnika kaudu ja niimoodi võtavad üle turud heade toodetega. ja on ka teine lähenemine konkurentsile. ja see on turuosade hõivamine teiste õõnestamine. nii see toimib Euroopa Liidus ja ka globaalselt. ja nende kahe vahel laveerides on ka soovitused erinevad, et mis on siis see õige kom-, konkurents. ja siin jõuame kolleeg Igorsi küsimuse juurde, et kuidas mõõta konkurentsi ebatasakaalu. mulle see argument, äh, see ebatasakaalu argument väga ei meeldi. eksisteerivad mitmed majanduselemendid ja osad ei peagi olema tasakaalud. teatud regioonides üritatakse teistele järele jõuda ja majanduskasvu genereerida, saada üle vaesusest näiteks äh, alandades äh, makse ja hankides niimoodi investeeringuid. see ei pruugi tingimata olla halb poliitika, aga küsimus on selles, kui kaugele sa lähed. võib-olla oleks tõesti hea ehitada üles nii-öelda Florida Lõuna-Euroopas, et äh, Saksa pensionärid saaksid sinna minna. tuleb arvestada hinna elemente, mitmesuguseid teisi elemente, mida on EKP maininud ja ka kaubandusküsimusi. minu poolt esitatud dokumendis äh, näete te ähm, graafikuid Euroopa Liidu sisese ja välise kaubanduse kohta ja ainukene riik, kus äh, on ülejäägid nii Euroopa Liidu siseses kui ka välises kaubanduses on Saksamaa, teistel on strukturaalsed puudujäägid juba aastaid nii siseselt kui ka väliselt, isegi kui on ülejäägid kuskil mujal. nii et äh, tuleks tõesti vaadata iga juhtumit äh, eraldi. see omakorda tähendab, et äh, majanduspoliitika võib olla rumal tuleks vaadata kogu paketti, tuleks rääkida erimeelsustest äh, kogu Euroopas, tuleks rääkida erinevatest äh, huvidest, demokraatia mõte on ju algusest peale olnud selles, et jõutakse üksmeelele katse-eksituse meetodil ja siis parandatakse olukorda aga praeguse institutsionaalse olukorraga seoses on meil see probleem, et meil ei ole piisavalt paindlikkust. arutelud äh, on sellised, et domineerivad erapoolikud äh, huvid ja väga suured äh, liikmesriigid kasutavad ära olukorda, et suruda peale oma poliitilisi eelistusi teistele ja meil ei ole tegelikult vahendeid, et demokraatlikult neile vastata ja öelda, et võib-olla see ei ole kõige parem mõte. mõnikord oleks võib-olla Saksamaa huvides öelda neile, et see, mida nad parasjagu teevad, ei ole kõige parem. aga siis äh, meil on vaja muuta oma poliitika tegemise praegusi aluseid ja siis äh, selle küsimuse juurde, et mis meie majanduspoliitikal häda on. ma arvan, et probleemiks ei ole mitte ainult tasakaalutus, nagu ma juba ütlesin, vaid äh, oluline on ka see, et pärast äh, viitekümmet aastat Euroopa integratsiooni on meil nüüd mitmesugused ühisväärtused mis ühendavad kodanikke, mis on omavahel seotud ja mis tõesti puudutavad ka kõigi kodanikke. ja need ühisväärtused äh, äh, peavad olema sidusalt äh, hallatud, sellepärast et muidu asi kukub läbi. ja kui me piisavalt sidusust ei saavuta ja kui me ei taga, et äh, meie poolt võetavad sammud on äh, laiemas kontekstis äh, sidusad, siis äh, me ei saavuta, et me tegime nii eurot sisse viies, aga makromajandusliku juhtimise osas me ei ole seda taset veel saavutanud. ja siis selle juurde, et osadel liikmesriikidel on võrakoorem suurem kui teistel. mitte keegi ei ole suutnud tõestada seda, et probleemid oleksid äh, lahendamatud. sel aastal oli meil tegemist äh, likviidsuskriisiga. liikmesriikide probleemid oleksid olnud lahendatavad pikas perspektiivis, aga neil ei olnud juurdepääsu finantsvahenditele, kuna puudus likviidsus ja turud siinkohal ähm, panid jällegi mööda, nagu Lorenzo ütles, et nad ka võivad teha. liikmesriikide valitsustel oli probleeme turule juurdepääsuga. aprillis kriisi alguses kõnelesin ma mõningate Hiina Rahvavabariigi pankade juhtidega ja nemad ütlesid, et nemad enam ei osta varasid Euroopas, sellepärast et nad ei saa aru, kuidas Euroopa Liit äh, toimib, nad ütlesid, et seal ei ole võimalik äh, kasutada viimase mm, võimaluse laenamise meetodit, mis ka eksisteerib näiteks USA-s. ja see ongi tegelikult äh, meie probleem ja kui me ennast kokku ei võta, siis me jääme hätta tänan ja nüüd saab sõna professor Sapir. Thank you um,. To... suur aitäh. ma kindlasti ei tahtnud ütelda seda, et e, majandusteadus ei suuda mitte midagi lahenduseks pakkuda. minu mõte seisnes selles, et majandusteadus ei saa mitte midagi piisavalt täpselt välja pakkuda, et õigustada sanktsioone. muidugi mõista, me võime tulla välja erinevate teooriatega, aga kas minu hinnang saab olema, olla piisavalt äh, tõestatud, piisavalt kindel? et jah, nüüd me oleme teatud punkti jõudnud ja edasi minna ei tohi. ei, seda me ei saa teha, see on äh, minu mõte, see ei tähenda mitte, et ma põhimõtteliselt üldise hinnanguga ei nõustu aga ma ei ole kindel selles tasemes. ja siin peaks ikkagi asju vaatama sellistena, nagu nad on ja ütlema, et tõeline probleem on meil. me ei peaks peitu pugema taoliste lihtsameelsete eeskirjade taha ja üt-, me ei peaks ütlema, et nüüd oleme mingisse punkti jõudnud ja midagi tuleb ette võtta. mingil hetkel ma ei tahaks väga pikalt sõna võtta. me räägime legitiimsusest ja see on tähtis teema. ma olen vaadelnud mitmest aspektist seda, mis kaks tuhat kolm Saksamaal toimus mõnes mõttes Saksamaa valitsus jõudis seisukohale, et see, mida komisjon soovis teha, ei olnud nende jaoks vastuvõetav või legitiimne. ning nad äh, peatasid kogu süsteemi. mul on olnud alati väga suuri raskusi mul on alati olnud raskusi otsustamaks, kas Saksamaa majandus oli sellises olukorras, mis oleks saanud küsimärgi alla seada mitte ainult Saksamaa majanduse tasakaalu, vaid kogu euroala oma ja ma ei oska sellele vastata. mina töötasin komisjonis ja ma ei saanud ilmtingimata toetada toona komisjoni seisukohta, mille kohaselt me oleme, olime jõudnud mingisse punkti, kus Saksamaa pidi karistust kandma. majandusteadlasena ma ei saanud toetada seda seisukohta, Saksamaa tõesti tegi midagi, mis oli kohutav eh, Saksamaa ja euroala jaoks, aga mina ei saanud sellega nõustuda. teisalt jällegi ma sain aru, et eh, läbi taolise käitumise Saksamaa, mis oli riik, kes nõudis stabiilsuspakti ja mis võttis endale vastutuse, kas õigesti või, või mitte. selle eest, et surus peale teatud nägemuse. aga siis ta jällegi ei pidanud reeglitest kinni ja see nõrgestas süsteemi. oluline ei olnud siin mitte see, et ta läbi oma majandusliku käitumise äh, Äh, kahjustas euroala, vaid just see, et läbi poliitilise käitumise. minu jaoks ei ole legitiimne see, kui me ei suuda välja selgitada, mis tõeline teema oli. tegelikult probleem ei olnud selles, et Saksamaa ületas kolm protsenti, vaid tegelikult probleem oli selles, et Saksamaa lihtsalt seadis ohtu kogu süsteemi aga seda ei saanud tollal välja öelda. ning arutelud leidsid aset ühel tasandil ja mitte teisel. see, mis mina tahan ütelda, on see, et rääkigem sellest, mis tegelikult toimumas on. Need arvud, neid on väga raske selgitada kodanikele, mis me nendega pihta hakkame, kui probleem oli kuna probleem tekkis, siis oleks vaja olnud asju nimetada ka nende õige nimega, see aga nõuab äh, selget juhtimist, selget äh, autoriteeti. ja selge autoriteet oleks suutnud sellele ka lõbu teha. jah, aitäh, ma näen, et härra Kutarelli tahab veel sõna. jah, ma nõustun sellega ma arvan jah, et äh, mingid arvud ja liigne automaatsus ei ole õigeks lahenduseks, aga ma arvan, et see võiks olla näiteks mitmete statistiliste andmete kombinatsioon, mida saaks arvesse võtta. kaks tuhat viis Saksamaa võib-olla ei tekitanud äh, probleeme ühel tasandil, vaid teisel tasandil, jah, sellega ma võin nõustuda nüüd enne kui lõpetan avaliku kuulamise, tahaksin tänada meie kolme väga lugupeetud esinejat täna ja tahaksin meelde tuletada, et äh, president Van Rompuil on vaid kuu aega aega, et välja tulla oma rakkerühma ettepanekuga selle kohta, kuidas parandada majanduslikku juhtimist ja stabiilsust ja kindlasti saab meil olema laual väga palju sisulisi dokumente selle kohta ja neid me hakkame arutama. suur aitäh!